pressiesindajatel kiiresti oma töö lõpetada ja väljuda saalist. palun asuge kohtadele, nii et meie saal muutuks vaikseks, sest me hakkame kuulma väga huvitavaid küsimusi ja vastuseid, seega palun pressil rahkuda saalist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 daamid ja härrad, kui te olete kõik oma kohad sisse võtnud, siis saame alustada kuulamisega. suur tänu. siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimehena on mul hea meel tervitada Michel Barnier, kes on volinikukandidaat siseturu küsimustes. täna toimub tema kuulamine ja tuletan meelde, et vastavalt protseduurireeglitele hindab parlament volikogu kandidaadi üldist pädevust, Euroopa-meelsust ja samuti teadmisi oma erialal ning suhtlemisoskust. seega me veedame täna pärastlõunal kolm tundi koos ja kui me täna arutusele tuleva portfelli peale mõtleme, siis äh, tahaksin natukene ka meelde tuletada äh, president Barroso kirja, äh, mis ta saatis volinikukandidaat Barnier'le, kus ta toonitas, et Euroopal on vaja tugevat dünaamilist komisjoni, et Euroopat edasi viia ja selles kontekstis vastutab volinik Barnier uue hoo andmise eest siseturule, võttes uusi algatust finantsteenuste alal, äh, avaliku hangete, intellektuaalomandi äh, ning äh, professionaalsete kvalifikatsiooninõuete valdkonnas. finantsteenuste sektori puhul peab ütlema, et see on portfelli väga tähtis osa Sharon Bowles, kes juhatab majandus- ja rahanduskomisjoni, juhatab lausa eraldi osakuulamisest, see, mis on pühendatud finantsteenustele. meie kuulamine on korraldatud järgmiselt. kõigepealt anname sõna härra Barnierile avasõnaks, see kestab umbes kaheksa minutit, siis äh, tund ja kakskümmend minutit küsimustele ja vastu, vastustele. kõik fraktsioonid saavad kõigepealt sõna, siis äh, siseturu koordinaatorid, nende asen-, asendusliikmed ja äh, kõik küsimuse esitajad saavad ühe minuti küsimuse esitamiseks, siis äh, vastuseks kaks minutit ja täiendavaks küsimuseks samuti üks minut ja vastuseks üks minut. ma olen väga range aja jaotamisel, proua Võuls samuti. juba eile näitasime oma otsusekindlust selles osas, seega kasutame siin laual asuvat haamrikest, et mm, teile meenutada ajapiiranguid ja palun e, esitada täpsed, kiired küsimused. ning lõpuks anname e, sõna kokkuvõtte tegemiseks härra volinikule. tahaksin teile meenutada, et meie kuulamine on ka internetis otse üle kantud ning sellest antakse ka protokoll välja. stenogramm õigemini ja nüüd lubage mul kutsuda eh, oma kohale volinikukandidaat Barnier, tere tulemast praegusel hetkel on ta nii-öelda üleminekufaasis, sest viimase kuue kuu jooksul on ta sellesama komisjoni liige olnud. ja pean tunnistama, et tavaliselt olete te saali teises otsas ja ma olen alati teie nägu näinud, esimest korda pean teid nüüd selja tagant jälgima, aga palun, härra Barnier, sõna on teil. Thank you very much uh,, uh chair. suur tänu härra esimees. ma ei ole päris samal kohal, kuid mul on väga hea meel, et ma olen samas ruumis. härra esimees, proua esinaine, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. täna olen siin teie ees poliitikuna, kes pöördub poliitikute poole olen poliitik, kes teab, kui tähtis, tähtis on demokraatlik legitiimsus, kes teab, kui tähtis on töö ja parlamentaarne järelevalve ja kes juba pikka aega, nagu teiegi, kõik on tahtekindlalt tegutsenud Euroopa nimel. ja ma olen igal hetkel valmis aru andma oma tegevusest. ma tahaksin alustada seda kuulamist, mis on kõrgeid nõudmisi esitav hetk. isikliku märkusega. mulle avaldas sügavat mõju referendumi nurjumine prantslaste ei referendumil aastal kaks tuhat viis, mis puudutas Euroopa Liidu põhiseadust. see mõjutas mind sügavalt. sellel nurjumisel on terve rida põhjusi kuid minu jaoks näitas see eelkõige sügavat ebamugavustunnet äh, ka teiste rahvaste juures, mitte ainult prantslaste puhul. see näitas, et Euroopa on eemaldunud kodanikest. Euroopa projekt aga, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud, see projekt, mille algatasid Euroopa asutajad, on olnud suure ühtse ühisturu keskmes, meie majandusliku ja sotsiaalühise elu keskmes. soov olla koos, mis tugineb ka ühisele huvile olla koos. kui te annate mulle suu-, tegutsemissuutlikkuse äh, ja president Barroso usalduse toel. minu ambitsioon ja strateegia lähenema viie aasta jooksul on taas lepitada see soov olla koos ja see vajadus olla koos üleilmastunud maailmas, milles me elame. selleks tuleb siseturu keskmesse asetada need, kes elavad igapäevaselt sellel turul, tarbijad, kodanikud, ettevõtted. härra esimees Äh, Malcolm Harbour, tahan rääkida nõrkadest külgedest. Äh, Mario Monti kuul-, kuulasite mõni nädal tagasi IMCO komisjonis, ta rääkis äh, turu, siseturu väsimusest. minu ambitsioon, daamid ja härrad, on teile välja pakkuda uut hoogu siseturul tuleva viie aasta jooksul. kriisi kontekstis taasavastasime Äh, et on kasulik olla ja tegutseda koos ja mitte igaüks eraldi. praegune majanduslik ja sotsiaalne kontekst rõhu-, suurendab survet kõikidele valitsustele selleks, et nad reageeriksid liikmesriigi tasandil lühiajaliselt, mõnikord on tegemist enese isoleerimisega. kuid samas me teame, et siseturu killustamine pidurdab konkurentsivõimet ja paljudes valdkondades on meil ühised eeskirjad, seepärast on meil ka väga raske, tulen selle juurde ka hiljem tagasi, neid reegleid ühtselt rakendada. see loob tõkkeid kaubavahetusele, kulutusi ettevõtetele ja tekitab palju mõistmatust kodanikes. ma teen ettepaneku, et me ühiselt tegutseksime nende tõkete kõrvaldamisel. ma teen ettepaneku konsolideerida ja koos öö, äh, saavutada see üleminek, mis algas kakskümmend aastat tagasi Jacques Delors'i algatusel. igaüks enda huvide eest riiklikul tasandil ja igaüks kõikide eest Euroopa Liidu tasandil. ma teen ettepaneku, et siseturg peaks olema uue kahe tuhande kahekümnenda aasta agenda teenistusse, nagu selle välja pakkus ähm, härra Barroso. tahan kuulata teid kõiki ja tahan keskenduda neljale prioriteetidele kõigepealt usaldus, mida tuleb usalda, mida tuleb tõhustada, äh, arvestades kaitsega, mida pakub siseturg. see ei ole, siseturg ei ole bürokraatlik väljamõeldis, see on meie turg, see puudutab meie igapäevast elu, see pakub äh, turvalisi kaupu ja teenuseid, mis on ligipääsetavad suurtele hulkadele, see pakub kodanikele ja ettevõtetele võimalust oma õigusi nautida. ma tooksin mõned näited. õigus tarbida vabalt ja usaldusega Euroopa Liidu tasandil. internetis on pakkumisi järjest rohkem ja ma tahaksin, et elektrooniline kaubandus äh, leiaks aset turvalises raamistikus, mis annab tarbijale kõik vajalikud garantiid. õigus elada ja töötada teises liikmesriigis kui enda liikmesriik, äh, saada tunnu-, kvalifikatsioonide tunnustuse. kahe tuhande viienda aasta direktiivi puhul on palju jäänud veel teha ja see võib õõnestada usaldust Euroopas. kakskümmend protsenti probleemidest Solviti raamistikus puudutavad just seda valdkonda ja ma siin võtan kanda oma vastutuse. ja kui on vaja, siis lähen ma ka kaugemale, näiteks töötades koos asjaomaste sektoritega, selleks et eurooplastel võiks olla professionaalne kaart, mida nad soovivad. ettevõtted, kõigepealt VKE-d peavad kõigepealt saama kasu ühtsest turust. teenuste direktiivi eesmärgiks oli vaba, vabaks lasta kogu see potentsiaal, minu ülesanne on selle direktiivi rakendamist jälgida. selle eest oleme eriti tänu võlgu parlamendile, eriti mis puudutab ühtset, ühtset punkti ja haldusaspekti. minu teine prioriteet on väärtustada loovust ja innovatsiooni see on meie kontinendi suurim rikkus, meie inimesed, meie kultuur, kultuurid mitmuses, pädevus, loovus. me jääme kindlaks tarbija, loojate õiguste kaitsel, nende loomingu kaitsel. ma jään siin vankumatult kindlaks, kaitstes loojate õigusi. kui digitaalses maailmas, kus me elame Äh, sisu on kättesaadav väga paljudele ja seepärast tuleb kohandada autoriõiguste raamistikku sellele väljakutsele ja paremini internetiõigusi hallata, kaasa arvatud äh, va vaeslapse staatuses oleva loomingu puhul. see, me ei toeta röövimist. Äh, tööstuse valla, vallas samuti toetame innovatsiooni, patendid on liiga kallid, ma tahan ja keerukas on nende saavutamine, ma tahaksin saavutada Euroopa Liidu patenti, kasutades ära kõiki olemasolevaid tehnoloogiaid. mõtlen määruse projektile keele küsimuses ja viies edasi ka õiguskaitse aspekti. rääkides innovatsioonist, tööhõivest, kõik see on väga haavatav läbi võltsimise, mis seab ohtu kodanike tervise ja turvalisuse ja mis kahjustab otseselt ka ettevõtteid. me peame selle välja juurima, ma soovin Euroopa Võltsimise Järelevalvekeskuse välja töötada, ma tahan, et meil, meie käsutuses oleksid ka tõhusamad sanktsioonid Euroopas ka, kuid ka partnerite puhul. ja teen koostööd maksu ja pettustega tegevate kolleegidega inimesed peavad kolmandaks olema Euroopa projekti keskmes. see on väljakutse kõikide volinike jaoks, anda sisu Euroopa ühiskonna mudelile, meie sotsiaalse turumajanduse mudelile. meie jaoks tähendab see seda, et turu tõhusus peab olema inimprogressi teenistuses ja mitte vastupidi, parandades töö- ja elutingimusi, tagades avalikud kvaliteetsed teenused, võimaldades kodanikel oma teadmisi edendada ja kultuuri kaitsta. konkreetselt oma tööülesannetes uurin võimalust, kuidas anda filantropili-, filantroopiale Euroopa staatus, kuidas äh, ühistutega tegeleda, mõtlen selle üle, mis võiks olla ka Social Business Act, sotsiaalne Business Act et võidelda tõrjutusega. ja neljas prioriteet, siseturg peab olema osaline taastunud majanduskasvus, mis on keskkonnasõbralikum, säästvam, kasutan ka parema õigusloome vahendeid ning artiklit üheksa Lissaboni lepingus, äh, sotsiaalsed mõjuhinnangud, keskkonnaalast mõjuhinnangut, selleks, et hinnata direktiivide mõju. kasutaksin ka kahte tuhandet miljardit innovatsioonialgatust. ma tahan mõelda ka palgatingimustele juhtide puhul, mitte ainult pankade puhul, ettevõtete juhtimise läbipaistvus, aktsionäride, palgatöötajate saatus, staatus, äh, mõtlen ka kaubandus, jaekaubandussektori peale, turustusteenuste peale kaubanduse ligipääsetavuse peale, õiglase kaubanduse peale. daamid ja härrad, ma vabandan, et ma ületasin oma kõneaja mõne sekundiga, need on minu laiemad suundumused. selle kallal ma tahan töötada koos teiega, koostöös ministrite nõukogu ning teiste institutsioonidega nagu Majandus- ja Sotsiaalnõukogu regioonide komitee. tänan tähelepanu eest! Well, thank you very much uh, indeed. I, I was extreme... suur aitäh! ma olin väga leebe teie vastu ja ma hoiatan teisi, et teiste vastu ma nii leebe ei ole. Läheme nüüd edasi küsimuste juurde ja mul on hea meel anda sõna EPP koordinaatorile Andreas Schwabile esimese küsimuse esitamiseks. Euh, armas kolleeg, armas volinikukandidaat ähm oli suur rõõm näha teid tegelemas meie jaoks kõige olulisema küsimusega äh, siin siseturu ja tarbijakaitsekomisjonis. volinikukandidaat, äh, te kirjeldasite just, mida te kavatsete koos meiega siin Euroopas saavutada, kuid äh, minevikus olen ma lugenud teatud lõike, mis ütlesid et te olite võib-olla lähemal positsioneerinud äh, teatud riikidele kui teistele. meil kõigil on oma poliitiline minevik ja poliitilised veendumused ja tahaksin teilt küsida, et kuidas me peaksime äh, nägema kõiki neid seisukohti, kas mul on õigus, kui ma usun, et te ei ole seotud konkreetse poliitilise partei või riigiga ja et te tõesti teenite kõiki ühtse turu kodanikke. austatud äh, härra Andres Schwab, äh, ma ei unusta kunagi seda tööd, mida me siin komisjonis oleme äh, teinud, muidugi tänu teie usaldusele saan ma üldse kandideerida voliniku kohale see töö kvaliteet selles komisjonis on, on tõesti väga, väga kõrge olnud härra Schwab, te tuletasite meelde siin äh, minu poliitilisi kohustusi. Äh, loomulikult on vaja, et me üksteist paremini tunneme. tõesti, juba neljateist-viieteist-aastaselt astusin poliitikasse, ma olen äh, selle üle ka uhke, ma sain aidata täiesti erakordset riigimeest nagu kindral de Gaulle ja mina nägin ka, et ta oli progressiivne ja humanist, te võite nimetada seda küll vasakpoolsuseks, aga see sõltub vaatenurgast. tema mõtted olid väga lähedased sotsiaalturumajandusele, mida ka mina kaitsen ja muide just sel eh, ajajärgul eh, tuletan teile meelde ka, kes oli eh, kantsler. muide, ma e, e, kannan kantsler Adenaueri fotot e, alati kaasas, igas kohas, kus ma töötan, on see minu büroos, see näitab ka, et ma olen pühendunud eurooplane ja härra Schwab, tõesti, teil ei peaks ühtegi kahtlust tekkima selles osas, kas ma suudan ka oma vannet andest kinni pidada, kui ma annan selle Euroopa Kohtu ees, muide vanem, mida ma pean andma, see puudutab ju e-, Euroopa huvide kaitsmist ja seda liini ma ka jätkan järgmise viie aasta jooksul. härra Schwab, palun täiendav küsimus. aitäh. sellest, eh, mida te ütlesite, saan ma nii aru, et te soovite panustada sellesse, et ühtne turg liiguks lähemale inimestele, kes ühtse turu piirkonnas elavad, nii et need eelised jõuaksid inimestele, kuid minu arvates on oluline, et te jääksite selle põhimõtte juurde, mis puudutab ühtse turu üldist iseloomu tõesti eh, juba aastakümneid on olnud ju eh, ühisturg eh, Euroopa projekti Euroopa ülesehituse keskmes, ma ei tea, kuidas seda kõik selgitada erinevates keeltes, aga, aga kõik on omavahel seotud, selline vastastikuse põhimõte kehtib Euroopas. ja siseturg muide puudutab väga mitmeid sektoreid, mina ei ole ainus volinik, kes selle eest vastutab, ma võin siin lausa üles lugeda kolmteist nime eh, volinike kolleegiumist, kes peavad kaasa aitama sel-, selleks, et tuhat kuussada erinevat seadusteksti eh, ellu rakenduks ja muidugi äh, meie töö keskmes on neli põhivabadust ja oma kolleegidega tahan tagada, et, et neid nelja vabadust ka järgitaks. suur tänu, järgmine küsimus. Evelyn Gebhardt, kes on sotsiaaldemokraatide koordinaator siis, aitäh! esimees äh, härra Barnier, ma jätkan sealt, kus teie lõpetasite. minevikus Euroopa Komisjon keskendus oma siseturu tegevuse peamiselt deregulatsioonile ja konkurentsi tekitamisele, seda suure eduga, tuues kaasa muutusi kodanike ja töötajate huvides ning nende küsimuste poliitilise keskmesse võtmine oli ka eriti just selle teenuste direktiivi eesmärgiks Lissaboni lepingu artikkel kolm, mis jõustus eelmisel aastal, näeb ette Euroopa välispoliitika tugevdamist. kuidas äh, tegelete te selle küsimusega? millistele algatustele võime me siin loota? kas te tulete välja mõjuhinnanguga Euroopa Parlamendile selles osas? Euh, euh, ma rääkisin just ennist äh, teenuste direktiivist ja, ja teie poole pöördudes ma tuletaksin meelde, äh, millise töö on parlament ära teinud ja ka teie algatusel selleks, et direktiiv üldse saaks võimalikuks alates komisjoni esialgsest ettepanekust ja praeguse hetke vahel, kus seda tuleb rakendada, arvestades kõiki inimaspekte. minu jaoks äh, ühtne turg toimib tuginedes solidaarsusel. ja ma tuletaksin meelde Jacques Delors'i kakskümmend aastat tagasi, kui võeti vastu ühtne Euroopa akt ka riigipeade poolt ja Euroopa Parlamendi toetusel tuli ta kohe välja Delori paketiga, mis puudutas sidusust ja solidaarsust. ma tunnen seda hästi, sest oma eelmise voliniku, eelmisel voliniku kohal oli minu ülesandeks üks kaunemaid poliitikaid, regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika. Jacques Deloril oli õigus, et tuleb ületada territoor-, territoriaalsed, regionaalsed e-, erinevused minu strateegiaks oli inimesi üksteisele lähendada, tarbijaid, kodanikke, VKE-sid. kindlasti räägime erialastest kvalifikatsioonidest veel teiega, nende tunnustamisest, sellest, et äh, elektroonilise kaubanduse puhul peab tarbija olema kaitstud, tal peab olema õigus saada ravi teises liikmesriigis. Äh, minu, mul on kavas ka kasutada rohkem maksevahendeid Äh, mitte ainult kaks maksekaarti näiteks. avalikud teenused minu jaoks, nende säilitamine on väga tähtis. see puudutab kõige äh, haavatavamaid inimesi. ja vastuseks teie küsimusele, jah, ma viin läbi sotsiaalsed mõjuhinnangud, nagu seda nõuab ka leping. Äh, suur tänu kas ma peaksin siis eh, nii aru saama, te saate vastata jah või ei, et kas te samal ajal toetate sotsiaalse progressi klauslit? kas te kavatsete selle hõlmata ühtsesse turgu? proua Gebhardt, minu vastus on jah, kui tegemist on ähm, sotsiaalse mõjuhinnangu klauslist ja ma lisaksin siia ka keskkonnamõju, see on sama tähtis. nii sotsiaalne kui keskkonna aspekt õigusaktide, uute õigusaktide puhul või lä-, või ülevaatamiste puhul äh, tuleb hinnata äh, sotsiaalset mõju ja kuidas see tuleb ka teavitada parlamenti ja kuidas teda kaasata äh, mõjuhinnangusse. minu meelest siseturu areng ja sotsiaalne progress käivad käsikäes. ma ei suuda ette kujutada ühtegi algatust, mis ei toetaks inimarengut, Euroopa ühiskonna protsess, progressi, jah, nii et minu vastus on jah uh,. suur tänu, Kristjan Pusoi, ALDE koordinaatoriks järgmisena. aitäh, eesistuja. härra volinikukandidaat ei eh, hea siseturu funktsioneerimine eeldab barjääride kaotamist ette, ettevõtlusele ja, ja üldisemaid selgemaid reegleid. seega e, Euroopa õigustiku kohandamine on väga tähtis, aga siiski on meil sageli e, e, probleeme seadusaktide ülevõtmise ja kohaldamisega. igal aastal on järeldatud kokkuvõtete tegemisel, et siseturg ikkagi ei funktsioneeri nii hästi, kui me sooviksime. kas te olete mõelnud sellele, kuidas parandada harmoneerimisprotsessi, kas te olete kaalunud, härra volinikukandidaat, ka et oleks vaja vähem õigusakte, mis oleksid samas tõhusamad, kasutades määrusi direktiivi tasemel näiteks. suur tänu! ma arvan, et üks üks äh, et, et määruste valimine direktiivide asemel automaatselt äh, protsesse kiirendaks. tähtis on pigem see, et kõigepealt äh, nii nagu Malcolm Harborgi on öelnud, et parema õigusloome nimel tuleb kasutada kõiki vahendeid mõjuhinnanguid ja kaasa arvatud need aspektid, mille tõi välja proua Kepart, nimelt sotsiaalse mõju hinnang, keskkonnamõju hinnang, siis töötatakse välja direktiivi või määruse eelnõu, te olete ju kõik parlamendiliikmed, te mõistate, ega komisjon üksi ei otsusta konkurentsipoliitika üle, ta teeb ettepanekud ja otsused teeb parlament, kodanikud, ministrid, kes on samuti osalised kaasotsustusmenetluses ja tõesti, õigustikud tuleb asjakohaselt äh, kohanda, kohaldada. Te teate ise kui parlamendi liikmed, et äh, igasuguste rikkumisprotseduuride ja sanktsioonidega on võimalik ka protsessi äh, mõjutada, me oleme nõudlikud, aga mina eelistan ikkagi enne sanktsioone veenmist, dialoogi, süstemaatilist dialoogi. meil on üks huvitav näide, Solvit nimelt mis juba hakkab äh, varsti päris hästi funktsioneerima. see oli koostööprojekt koos liikmesriikidega ja pilootprojekt. ma muide ei taha jääda oma büroosse tööd tegema, ma tahan käia ka kohapeal. kord nädalas tahan ära käia mõnes Euroopa liikmesriigis ja ma tahan ka regioonides käia, mitte ainult pealinnades. Äh, ma olen töötanud ka regionaalpoliitika valdkonnas, aga eh, ma tahan seda teha selleks, et just Euroopa õigustiku asjakohaselt rakendataks. suur tänu, härra volinikukandidaat, ma tahaksin teile näite tuua selle direktiivi kohta, mida ka teie rääkisite, eh, millest ka teie rääkisite, see puudutab professionaalse eh, kvalifikatsiooni ja rääkisite ka Solvitist mina olin raportöör selle teema osas, see on kindlasti kodanike ja ettevõtete jaoks väga hea vahend probleemide lahendamiseks, aga see ei saa komisjoni tööd asendada. näiteks rikkumismenetluse äh, rakendamist, see tähendab, kas te kavatsete siiski äh, karme meetmeid võtta, et Euroopa õigustikku ka rakendatakse, et et, et seda siiski optimaalselt tehtaks liikmesriikides. härra Kusai, ma muidugi ütlen teile jah. aga hoiatamis see puhul võib öelda, et eh, on erinevaid menetlusi, seesama professionaalse kvalifikatsiooni direktiiv ei ole rakendunud ja, ja ma tahaksin teada, miks uskuge, aasta lõpuks olen ma ära käinud isiklikult kõigis kahekümne seitsmes pealinnas ja tahan teha koostööd nendega, kes vastutavad selle temaatika eest, ministritega eelkõige, aga ka ametnikega, kes vastutavad just selle direktiivi kohaldamise eest. ja kui ma olen saanud siis üldpildi, olen valmis minema kaugemale, nii nagu te ka soovitasite suur tänu! Uh, ja nüüd meie järgmine küsimus tuleb proua Haide Rüülelt Roheliste poolt. suur tänu, härra Barnier. president Barroso ütleb oma poliitilistes suunistes, et äh, tehakse poliitilisi algatusi selleks, et avada teenuste sektorit, eriti keskkonnateenuste osas teie hakkate mm, vastutama ühtse turu eest teenuste osas ja mina tahaksin teada, et milliseks kujuneb see keskkonnateenuste sisu ja milliseid meetmeid tuleks äh, võtta selleks, et edasi minna turu arenguga ning äh, milline on teie seisukoht konkreetselt veeküsimuste suhtes, veeraamdirektiiv ütleb, et tegu on ressursiga, mis vajab kaitset Te räägite järeleandmistest teenuste osas, kas äh, ka veetarned kuuluvad sinna alla, hetkel äh, komisjon valmistab ette mm, mõjuhinnangut ja võib-olla äh, tuleb välja siis nende teenuste järeleandmiste mm, direktiiviga ja kuidas te sel juhul saate hakkama erinevustega erinevate liikmesriikide õiguspraktikas ja tavapraktikas? hetkel ei ole konkre-, spetsiifilisi õigusakte, mis puudutaksid kontsessioonilepinguid või era- ja avaliku sektori partnerlussuhteid, olgu siis tegemist veega või teiste elanikkonnale antavate teenustega, nagu näiteks jäätmed, sa-, see on sageli lahendatud läbi kontsessioonilepingute või või era- ja avaliku sektori lepingute on avaldatud teatis, kus räägiti ka vajadusest seda tüüpi partnerlussuhteid edendada. me soovime seda ka teha. ma tuletaksin meelde, et mis puudutab äh, tööde ettevõtmist, ühest küljest äh, langeb see äh, avalike hangete õigustiku alla, kuid kontsessioonide kohta ei käi õigusakte. meie ülesanne on mitte jätta ettevõtteid või isegi kohalikke omavalitsusi õiguslikku vaakumisse teatud valdkondades ühtsel turul. ma mõtlen selle küsimuse üle, mõtlen selle üle ka edaspidi, ma ei ole hetkel veel otsust langetanud, et meil oleks vaja uut direktiivi. tuleb uurida, kas see oleks mõttekas. ja enne peame me väga tähelepanelikult nagu te ka soovitasite, mõtlema selle üle, milline on spetsiifika, millised on traditsioonid, eripärad kontsessioonide puhul me erinevates liikmesriikides või isegi regiooniti või äh, liidumaade kaupa. Ehm, ma olen tuttav parlamendi ettepanekutega, ma tean, et te töötate äh, raporti kallal äh, kus räägitakse avalikest hangetest ja teie raport on kindlasti väga kasulik ka minu ja minu kaastöötajate tööks. suur tänu! ma tahaksin lihtsalt äh, mainida seda, et äh, tegelikult ei vastanud täpselt, et kas, millised on teie kavatsused just vee suhtes äh, Ehm, oleksin vastuse eest tänulik ja see, mis puudutab äh, teenuseid, mida te ütlesite, ma arvan, et komisjon ja parlament peavad siin koos maha istuma selleks, et äh, töötada välja õiged reeglid minu äh, kogemused avalikest hangetest, äh, mille kohta ma praegu koostan raporteid, äh, seisnevad selles, et on väga palju bürokraatiat ja paljud omavalitsused vajavad väga palju aega ning välist õiguslikku abi, mis on väga kulukas selleks, et töötada tõesti õiguskindlas keskkonnas hangete puhul, mis on tegelikult äh, vastupidine sellele, mida me parema õigusloomega saavutada tahame. mul ei ole siin vaja pikalt kõnelda selleks, et selgitada, kui tähtis on vesi, vee kvaliteet ja kvantiteet ja isegi meie kontinendil, mis äh, üldiselt on kliimamuutuste eest suhteliselt kaitstud, tulge, tuletagem meelde, kuidas Lõuna-Prantsusmaal äh, viinamarja lõikuse ajal on kahekümne aastaga viinamarja lõikus liik, li, äh, liikunud kolm nädalat ettepoole, see ikkagi on juba mida, mingi näitaja. Rääk-, nüüd rääkimata olemasolevatest direktiividest, millega tegelevad teised kolleegid, kes tegelevad vee küsimuste haldamisega, äh, vee küsimus on Euroopas väga erinevalt lahendatud. Äh, ja me sooviksime, et kontsessiooni lepingute alane õigusakt äh, käiks nende kõikide kohta. ma ei näe äh, põhjust, miks äh, veekontsessioonid või teistsugused kontsessioonid võiks, peaksid olema erinevad. Uh, uh, thank you for that and now the suur tänu ja järgmine küsimus ECR-i koordinaatorilt Adam Viile Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, część... Suur tänu, esimees. Voliniku kandidaat, mõned küsimused, mida tahtsin küsida, on juba ära küsitud, nii et eh, võib-olla konkreetsemal teemal, mis on väga südamelähedane IMCO komisjonile, nimelt määrus mille kohta komisjon tuli välja mm, uue dokumendiga ja eh, võrreldes eh, eelmise variandiga on seal suured muudatused, näiteks artikkel neli eh, lõige kaks vanas dokumendis, mis puudutab juurdepääsu tehnoloogia mm, teabele ja öö, tarkvarale, see on välja jäetud, samuti on väga oluline uus klausel, mis öö, lubab meil näiteks osta tooteid äh, suurtes kogustes mm, samas kui me teatud ettevõtetel seda äh, keelame ja niisugused keelud loomulikult vähendavad konkurentsivõimet ja tarbijate valikut. nii et milliseid samme teie volinikuna äh, kavatsete astuda, kaitsmaks parlamendiliikmeid äh, selle uue regulatsiooni valguses ning samuti kodanikke, kes kasutavad autosid? tõlkest ma kuulsin, et me peame kaitsma parlamendiliikmeid. ma ei ole päris kindel, et, et parlamendiliikmetega parlamendiliikmed küll äh, juhivad autosid ja auto, autojuhtide hulgas on tõesti parlamendiliikmeid. ma uurin seda küsimust, härra Pielan. ma sai, ma, ma arvan, et te rääkisite mitte ainult elektroonilisest kaubandusest, aga ma äh, ei ole päris kindel, et ma sain teie küsimusest siiski aru äh, on terve rida piiriüleseid probleeme, mis on seotud elektroonilise kaubandusega. hakkan tegelema nende puudujääkidega, millele te osutasite elektroonilise kaubanduse juures, aga ähm, ma ei saanud päris hästi aru, kas tegemist oli autotööstusega või mõne teise majandussektoriga, kas mul on pisut aega äh, selleks, et teie küsimusega tegeleda? võib-olla ma saan natuke aidata, sest äh, ma tean, et tegelikult äh, härra Villan äh, viitas äh, autotööstusele, mis ei ole teie äh, vastutusvaldkonnas, kuigi sellega on seotud äh, olulised tarbijaküsimused, ma ei tea, kas siin on vaja ka täiendavat küsimust või saame edasi minna? kas te soovite täiendavat küsimust? just täpselt, ma tahtsin rääkida autotööstuse grupi eranditest ja eriti arvestades äh, kahe tuhande üheksanda aasta projekti, mis on saanud lisasoovitusi, kuid äh, kahjuks äh, ja see on minu kommentaar volinikule, nendes soovitustes puudub täpsus ja puuduvad adekvaatsed sätted siseriiklikus seadusandluses, nii et Euroopa Parlamendi liikmete tegevusele on sellel negatiivne mõju ja seda saab äh, kasutada ka selleks, et kahjustada kodanike huvi, nii et palun tutvuge selle küsimusega. härra Pihlan, nagu äh, härra esimees ka ütles, kindel on see, et erandid, millest te rääkisite, puudutavad paljusid sektoreid, mille eest mina ei vastuta oma uues ametis kui ma asun ametisse, tegelen konkreetselt äh, ka selle küsimusega, mida teie puudutasite, autotööstus, kuigi see puudutab äh, ka ettevõtlusega tegelevat volinikku, kuid üldiselt ma ütleksin, see on üks teemasid, mis teenuste direktiiviga on seotud, erandite küsimus. esmapilgul ei ole hea, et on liiga palju erandeid, äh, kui rakendatakse direktiivi mõnikord äh, kulub lihtsalt aega. ma siiski vaatan läbi kõik need erandid, et uurida, kuidas läbi veenmistöö antud sektoris, antud liikmesriigis saaks vähendada erandite arvu uh,. Well, suur tänu, et äh, <clears throat> seda huvitavat küsimust äh, lähemalt äh, kommenteerisite ja nüüd Triantafilides QNGL-i nimel. härra volinik, härra volinikukandidaat, siseturu ja ühtse turu hindamine käib endiselt indikaatorite põhjal, mis näitavad kapitali, inimeste ja kaupade liikumist. ühtse turu hindamine kooskõlas äh, nende eesmärkidega, mis seati selle turu käivitamisel, peaks põhinema mõõdetavate sotsiaalsete eesmärkidega. nii et keskmes peaksid olema mitte ettevõtted, vaid inimesed. kas te seetõttu äh, kavatsete oma viieaastase ametiaja jooksul järgida neid sotsiaalsete eesmärkide mm, mõõtmist selleks, et äh, ja mida te konkreetselt tahate ette võtta selleks, et niisugust ambitsioonikat eesmärki täita? Euh, monsieur euh, Gerda Filides, comme je l'ai härra Gerda Filides, äh, nagu ma siin ka vastasin härra Schwabile, ma ei kujuta ette, et äh, Euroopa turg võiks edasi areneda ilma inimarengu edenemiseta äh, vahetegemine naiste, meeste ja ettevõtete vahel minu jaoks tähendab ettevõte eelkõige naiste ja meeste teadmiste kasutamist selleks, et ettevõtteid arendada, olgu siis väiks, väikeste või suurte ettevõtetega tegemist üle, üle kaheksakümne protsendi on Euroopas muide eriti väikseid ettevõtteid, kus töötab ainult äh, kolm-neli töötajat ja, ja juhataja. kõige puhul on minu vastus sama, mina töötan selle nimel, et äh, siseturul oleks ka inimlik dimensioon, sotsiaalne dimensioon, äh, tegelen konkreetsete projektidega, mis aitab võidelda sotsiaalse dumpingu vastu. muide, e-, ettevõtted peavad kasumit tootma, aga e, e, nad peavad ka selle nimel töötama, et, et et ähm, suurendada sotsiaalset kaasatust, ma tean selliseid ettevõtteid ja äh, ma tahaksin sellist algatust toetada, et äh, turupoliitikal, siseturupoliitikal oleks ka sotsiaalne ja inimlik dimensioon. suur tänu! kõnelejal ei ole mikrofoni. I m sorry. vabandust. ma kordan siis Lissaboni lepingu ratifitseerimine on siseturu sotsiaalsele mõõtmele andnud uue raamistiku. kuidas te näete ette kaasotsustusmenetlusi niisuguste juhtumite puhul nagu Laval ja Viiking? Lissaboni leping, mille eest mina nagu teiegi võitlesime, puudutab Äh, mitmeid valdkondi, mis nüüd kaasotsustusmenetlusse jäävad, äh, kuigi ka siseturu äh, eest vastustavad volinikku, aga ma tahaksin öelda, et horisontaalne ja, ja, ja sotsiaalne klausel ei ole sugugi formaalsed minu jaoks, samuti keskkonnamõju klausel seetõttu tuleb veel rohkem koostööd teha ja ma soovin olla selgelt teie käsutuses, kui te soovite dialoogi süvendada, äh, sest parlamendi panus headesse õigusaktidesse on väga oluline. tuletaksin siin ka ühte teist küsimust meelde. muide komisjoni algatus, eh, mis puudutab väikeinvesteerijaid, hoiustajaid, selleks et turu eh, väärkasutust ära hoida, kindlustus, ühtne maksesüsteem, kõik need temaatikad ja eh, neid puudutavad ka sotsiaalset dimensiooni turumajanduses. nüüd koordinaatorite vooru lõpuks härra Salvini EFT-st. suur tänu, esimees. mul on hea meel, et äh, volinikukandidaat pärineb Savoist. Teil on kindlasti südamelähedased ka <clears throat> kodumaised ja kohalikud probleemid. mina tahan rääkida võltsimistest. kuidas, milliste vahenditega ja milliste kuludega. asjad on ju nii, et äh, tootmises ja ka tarbijate hulgas, eriti äh, Itaalia põhjaosas, on näiteks suuri probleeme tekstiilisektoris võltsitud kaupadega ja mina tahaksin küsida voliniku kandidaatilt seda, kuidas ta kavatseb kaitsta intellektuaalomandiõigusi ning eh, viia kodanikeni selle sõnumi, et väga oluline on teada, mida te sööte ja kust see toit tuleb. nimelt see seirekeskus eh, võltsimise osas, tahaksin selle kohta lähemalt kuulda. üldiselt eh, ma olen seisukohal, et tarbijad, toiduainete tarbijad ka farmaatsiatoodete tarbijad puutuvad kokku võltsingutega. kodanikel on õigus teada, kust tooted tulevad, kust nad on valmistatud, kas nende toodete valmistajad on kinni pidanud teatud eeskirjadest, kas on võetud arvesse öö, äh, progressi, kas on arvesse, kas need on sisse toodud tooted, äh, toote jälgitavus on minu jaoks väga tähtis ma olen seda ka tõestanud. siis, kui ma tegelesin äh, toiduainete küsimusega ja toiduainete tööstusega oma koduriigis, tuleb ka mõelda ausa konkurentsi peale. ja tarbijad, tarbijate tervist on tarvis kaitsta, äh, asetade, asetades rõhk Ähm, võltsingutele, kaks mil-, kaks ja pool miljonit töökohta, mis kaovad Euroopas, on seotud äh, võltsingutega, millega kaasnevad ka need ohud, millest ma just rääkisin, inimeste tervisele, sellele, et, äh, et kasutatakse ära ebaausalt äh, toote nimesid, geograafilisi tähiseid, on vaja tohutuid jõupingutusi selleks, et kaitsta oma tootenimetusi ja seepärast on ka põhi, on ka igati põhjust kaitsta neid traditsioone ja neid töökohti. jätkan äh, läbirääkimisi äh, Karl de Gühtiga, härra Tajaniga, äh, läbirääkimisi WTO kontekstis, kus geograafilised tähised on üks raskeid läbirääkimiste peatükke ning on ka võltsingute vastane kaubanduskokkulepe, eh, mi-, mille osas Euroopa Liit hetkel peab läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. selleks, et paremini eh, võidelda koos eh, rahvusvahelisel tasandil võltsingutega ja piraatlusega. Perfetto, la ringrazio e ovviamente suur tänu! Milano on muidugi Põhja-Itaalia linn, kus võiks asuda võltsingute vastase ameti asukoht, seda enam, et me eriti sageli puutume kokku seda tüüpi tegevusega. me toetame teid, teie tegevust selles vallas muidugi ja lisaks ähm, toiduainetele, rõivastele tuleb ka mõelda erialasele pädevusele, sest Euroopa siseturul on meil suusainstruktorid, kes saavad oma tegevusloa Itaalias või Inglismaal, nende, nende vahel on suur vahe ja veoautojuht, äh, kes on pärit Itaaliast või see, kes on pärit kusagilt mujalt, ka nende vahel on suured erinevused. seega ma arvan, et teenuste küsimus on väga oluline ja ambitsioonikust nõudev valdkond. ma ei hakka nüüd kommenteerima suusainstruktorite küsimust, kuigi ma võiksin seda teha ma olen väga palju tegelenud selle küsimusega. ei, ma ei taha kuidagi vastandada suusainstruktoreid või veoautojuhte, kui, kes on pärit äh, Inglismaalt, äh, Rumeeniast, Itaaliast või mujalt. tähtis on turvalisus. Need, kes tahavad kasutada suusainstruktori teenuseid või need, kes puutuvad äh, maanteel kokku veoautoga, kaasa arvatud need inimesed ise siin tuleb arvestada turvalisusega, tuleb arvestada, kutsekvalifikatsioonide teema on seega väga, väga tähtis, on tähtis mõelda koordineerimistegevusele. ja nüüd, mis puudutab võltsingute vastast ametit, kes peab hakkama, kes peab andmeid koguma ja kes peab meil, meile andma toet-, tuge selleks, et me võiksime tõhusalt tegutseda, jah, see on väga tähtis. Uh, suur tänu, ma arvan, et me peaksime õnnitlema küsimuse esitajat äh, kiiruse eest, millega te vahetasite oma mikrofoni, see on nagu Ferrari sekka sõitmine. aga nüüd äh, läheme siis härra volinikukandidaat, teie kogemus Euroopa poliitikast, teie pühendumus, julgus, äh, need on teada-tuntud me näeme kõik, et äh, siseturg areneb, aga ikkagi tarbijad ja ettevõtjad praktikas ei saa alati täiel määral ära kasutada siseturul loodud võimalusi, seda tuleb parandada, infovahetus peab paranema. Teie ütlesite, te olete valmis dialoogiks. mitte tingimata pealinnades, aga kogu Euroopas. Äh, toonitasite vajadust koostöö järele erinevate ametivõimude vahel, ka kohal, koostöös kohalike võimudega, aga see keskkonnamõju klausel, kas see on piisav? kas te kavatsete teha ettepaneku kolleegiumile ka nii-öelda siseturu testimiseks, et, et siseturgu mitte ei alahinnataks? neli põhi, põhivabadust, millest ma ennist rääkisin, mis on Euroopa projekti selgrooks ja millest vastutan koos kümnekonna kolleegiga. me seisame hea nende nelja põhivabaduse kaitse ja ellurakendamise eest. see on selge, selge test ma ei ole mitte ainus, kes äh, sellest räägib, paljud volinikud on sellega tõepoolest seotud, horisontaalne sotsiaalklausel, millest ma rääkisin, siseturu põhimõtted, millest tuleb kinni pidada, millest peavad kinni pidama kõik volinikud, kogu komisjon, võib-olla äh, mina natuke rohkem kui teised, igasugused õigusalased ettepanekud lähevad läbi siseturu testi kõigepealt me teame, et äh, sisetoru killustumine on negatiivne nähtus ja siin peab komisjon äh, oma valvekoera rolli täitma. me peame kulutama palju aega ja energiat äh, tegutsemiseks koha peal, selleks, et mõista ja veenda näiteks ma olen seda meelt, et siseturu osalised tuleb äh, regulaarselt kokku tuua, need, kes just kohaldavad neid direktiive, ellu rakendavad, selleks et äh, mõtteid vahetada, selleks et äh, tõhusamalt koostööd teha. In order to selleks, et ähm, selleks, et koostööd teha tõhusamalt, peab kõiki huvigruppe kaasama, peab nõudma, et korralikult ka õigustikku üle võetaks ja kohaldataks. aga see meede, mida te nimetasite, Sea, kas selles osas on ka mingeid konkre-, konkreetseid plaane, nimelt siseturufoorumi kokkukutsumine, seda me oleme ka oma infokomisjonis siin arutanud ma arvan, et on väga olulis-, oluline tuua inimesed kokku. kui äh, see saab olema minu kui tulevase voliniku oluline ülesanne. kui direktiivi määrusega või eelarvega on suund paika pandud, siis ma tahaksin inimesed kokku tuua ja see, et oleks äh, üle-Euroopaline siseturu foorum mis ühendaks äh, võib-olla siseriiklikke foorumeid. ma toetan seda, jah. ja võite selles päris kindel olla. meil on liiga suur killustatus siseturul. Äh, Prantsusmaal referendumi ajal oli väga keskpärane poleemika Poola torumehe teemal. selle üle ma väga uhke küll ei olnud, aga kui me räägime näiteks Luksemburgi torumehest, te-, äh, kolm, kolmekümmend, kolmkümmend kilomeetrit äh, Luksemburgist eemal peab ta kasutama nelja erinevat tüüpi haldusalast dokumenti, kui ta tahab seal töötada ja see tuleb ära kaotada. ja seda ma tahan ära kaotada ja selle, ja see läheb kalliks maksma. ja ma tahan öelda äh, parlamendiliikmetele, et me Eh, suudame palju vahendeid kokku hoida, kui me lihtsustame haldusmenetlusi, me saame kokku, minu eesmärk on saavutada seitsmemiljardiline kokkuhoid. näiteks eh, ära kaotades praegused eh, administratiivsed keerukused. suur tänu ja nüüd Bernadette Benjan, kes on siis IMCO asepresident. härra volikogu kandidaat, avalike teenuste tõhus kaitse on siseturu võtmeks ja samuti ka territoriaalse sidususe ühtekuuluvuse tagamiseks. Lissaboni leping eh, määri-, märgib küll ära need teenused, aga raskus on pigem nende direktiivide, vajalike direktiivide rakendamises. Eh, teie missioonikirjelduses siiski ei ole seda eh, probleemi mainitud president Barroso siiski on septembris juba lubanud, et luuakse avalike ja sotsiaalteenuste raamistik, mis puudutab kogu Euroopa ühiskonda. seega küsin, kas te võiksite eh, raamdirektiivile ettepaneku teha avalike teenistuste osas ja mis tähtajaks? loomulikult provernioo ma toetan äh, president Barroso mõtteid, kes ka rääkis äh, vastavast raamdirektiivist. Äh, sissejuhatavas sõnavõtus ma küll mainisin vajadust sellise direktiivi järele, vabandage, et ma kirjalikult seda ei teinud, aga kui ma kõik oleks kirja pannud, siis ei oleks te saanud ju enam küsimusi esitada. ja minu jaoks on see rõhutan, ikkagi väga tähtis küsimus. kui me räägime avalikest teenustest, siis tõesti eh, toomaks Euroopa kodanikele lähemale, mõistan ma teenuste direktiivi osas eh, tekkinud muret, eh, sotsiaalsed üldhuvid teenused on väga olulised, muide tervishoiu, transpordi, audiovisuaalteenuste osas on väga paljud kodanikud teenustest ilma jäänud ja arvan, et need teenused peavad olema üld, avalikult üldhuvi teenused. selleks, et ebamäärasus äh, kaoks, soovin kindlasti raamdirektiivi mm, luua, aga liikmesriikide olukord on väga erinev. ja isegi regiooniti on olukord erinev. nüüd peab kaaluma, kas on vaja raamdirektiivi või hoopis sektoripõhiseid direktiive. ma, ma juba Prooti komisjonis kuulsin debatti sel teemal ja muide, sotsialistid alati tõstatasid selle küsimuse, aga pole alati päris selge, kuidas neid, neid et äh, avaliku äh, huvi teenuseid kõigile garanteerida isegi no, või, või näiteks nendele, kes on siis nagu ühiskonnas nõrgemal positsioonil. tahaks lihtsalt öelda, et, et ust ma, ma kinni ei pane selle teema osas, see vajab veel arutamist. suur tänu, härra volinik, aga mul on siiski äh, see kvaliteediraamistik nagu ebamääraseks terminiks jäänud kas te võiksite meile täna öelda, et te tõesti tahate mingisugust õigusakti või instrumenti äh, välja pakkuda selleks, et tagada tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, nii et saaks äh, väikelapsi aidata, vanainimesi aidata, meie kontinendi elanikkond vananeb ja meil seisab suur väljakutse ees tõesti, tervishoiuteenused on äh, väga tähtsad, need tuleb tagada ka isoleeritud üksikutele kodanikele, kõiki tuleb kaitsta, aga ma, ma tean, et siin on ka kahtlusi äh, eelolevatel aastatel, kui me, kui me hakkame koostööd tegema, tahaksin, et kahtlused hajutatakse. Eh, Euroopa Komisjon ei pea eh, konkurentsipoliitika nimel takistama teenuste osutamist eh, koha peal, kui kardetakse konkurentsi näiteks teise riigiga. mina tahaksin küll seda nõuda. kolleegiumi koosseisus esindan ma just selliseid seisukohti ja Te muide rääkisite kahest kategooriast teenustest ja küsisite, kas on vaja erinevad raamistikke mõlemale, kui meil on erinevad olukorrad erinevates liikmesriikides. praegusel hetkel mul ei ole teile vastust, aga ma kavatsen selle temaatikaga edasi tegeleda. tänan uh,. From... ja järgmine küsimus tuleb siis proua Kalnietelt Rahvaparteist yeah, äh, uh,. härra volinikukandidaat, enne kui ma hakkasin tegelema poliitikaga, tegelesin ma loomingulise tööga ja ma tean, kuivõrd piraatlus on tõsine probleem Euroopa Liidus ning on oluliseks tõkkeks loovusele. teatud liikmesriigid on teinud algatusi selles valdkonnas, kuid need ei lähe sugugi kõik samas suunas. kas poleks mitte mõttekas tegutseda Euroopa tasandil selleks, et meil võiks olla ühine õiguslik raamistik võitlemaks äh, piraatlusega, selleks, et meil oleks tõeline äh, siseturg, kus kaitstakse loomingulist sisu. see on keskne küsimus, ma ütleksin. Äh, need töökohad, mida on hävitanud piraatlus, nende kohta on olemas arv, andmed, mis näitavad, et ja ka võltsingu ohvrite osas äh, näit-, Äh, need arvud järjest kasvavad rahvusvahelise suhtluse kontekstis, olukord on tõsine. Te küsite, kas on vaja uut raamistikku, erinevat raamistikku, mul on siin äh, nimekiri äh, kõikidest õigusaktidest, mis Euroopas kehtivad piraatluse ja võltsingute osas alates aastast kaks tuhat neli, isegi seitsekümmend, seitsmekümne esimesest aastast juba. meil on terve rida õigusakte nüüd enne, kui me võtaksime vastu mingisuguse üldise õigusakti, tuleks kontrollida kõikide nende õigusaktide toimimist. on piiridel, konfiskeeritakse sa-, tuhandeid tooteid, nende arv kasvab pidevalt. Äh, see on tõesti äh, kordades kasvav tendents äh, on, meil on välja pakutud ka euro-, foorumi idee selleks, et omavahel mõtteid vahetada ja tugineda sellele ka rahvusvahelistes kõnelustes. proua Kalniete, tuginedes teie küsimusele, äh, internetipiraatlus. me kõik juba lapsest saadik tunneme poolehoidu piraatide suhtes, äh, võib-olla ka mitte nii palju piraatluse suhtes Te rääkisite oma varasemast tegevusest äh, loomingu alal. ma äh, leian, et internetis tuleb kaitsta autorite õigusi. tuleb ka õpetada noori. peab äh, olema võimalik tasustada loomeinimesi, mitte ainult muusikuid. me peame tuginema sellele, mis on Euroopa ühiskonna tugevaks küljeks koos proua Redingu ja teiste kolleegidega. tahan ma töötada selle nimel, et me saavutaksime tasakaalu infovabaduse ning loomingu, loominguliste töötajate õiguste vahel. Te rääkisite võltsingutest Ähm, võltsingute vastase võitluse ja piraatluse vastase võitluse amet, mis loodi aastal kaks tuhat üheksa, selle eesmärgiks on äh, koguda informatsiooni ja andmeid, teha konkreets-, selleks, et teha konkreetseid ettepanekuid, selleks, et kaitsta intellektuaalomandit siseturul. mulle näib, et täna, täna, et äh, on hädavajalik tugevdada selle järelevalvekeskuse struktuuri selleks, et ta võiks olla tõhus. millised on teie kavad selles vallas täna? proua Kalniete, ma leian, et selleks, et tõhusalt tegutseda, tuleb kõigepealt hästi mõista. üldiselt ma toetan eh, kõiki objektiivseid vaatlusi selleks, et komisjon võiks oma töös sellest juhinduda ja selleks, et õigusloomeline töö võiks liikuda õiges suunas. see järelevalvekeskus ei ole väga vana, nagu te ka rõhutasite ise, ta on oma tööd just alles alustanud, ta võtab arvesse majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi piraatluse puhul, võltsingute puhul eesmärgiks on ka teavituskampaaniad, jõulisemad algatused, nagu näiteks õigusloome vallas või või selgem seisukoht rahvusvahelistel läbirääkimistel, nagu ma rääkisin just rahvusvahelistest äh, läbirääkimistest, mis meil on käigus. me, meil peab, peavad olema samad lähe-, sama lähenemine kui teistel maailma piirkondadel. Uh, thank you um,. Now Mrs uh.... suur tänu ja nüüd proua Barbara Vailer sotsiaaldemokraatidest, palun. härra Barnier, ich komme, hier bin ich. härra Barnier pärin- või tulles tagasi selle ühtse turu sotsiaalsete aspektide juurde, siis te olete kindlasti näinud, et äh, küsimuste arv selle teema kohta näitab, kuivõrd oluline see teema meie jaoks on ja tegelikult äh, teie senised äh, vastused on mulle näidanud, et te suhtute sellesse tõsisemalt kui oma, kui teie eelkäija. sellegipoolest tahaksin teilt küsida äh, me oleme siin loomulikult teie poolel, aga kuidas on asjad liikmesriikidega, kuidas te nendega hakkate asju ajama ja siiralt kõnelema, nii et sotsiaalsed ja keskkonnakriteeriumid tõesti leiaksid rakendamist siis, kui me neid soovitame ja nõuame eh, hangete puhul. kuidas te teete selgeks liikmesriikidele, et lihtsustamine ja bürokraatia vähendamine ei tähenda vältimatult deregulatsiooni. ja kuidas me teeme liikmesriikidele selgeks, sest niisugused on meie kogu, kogemused, ja siis ma ei pea teist küsimust äh, esitama, kuidas te tagate, et üldhuviteenused ei käi vältimatult erastamise alla? võite olla kindel, et ähm, ma juba olen palju aega kulutanud äh, selleks, et äh, selgitada, et Euroopa Komisjon ei nõua tead-, ühe või teise teenuse erastamist. siin on vaja rohkem läbipaistvust, jõulist tegutsemist kõigi nende tekstide osas, mis puudutavad äh, siseturgu. aga ega kogu vastutust ei saa anda või panna e, Brüsseli peale, e, iseäranis nende otsuste osas ja nende valdkondade osas, mis jäävad e, lähimuspõhimõtte järgi liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste pädevusse. nüüd konkreetselt avalike hangete kohta. mina tahaksin kaks tuhat miljardit eurot ära kasutada avalikeks hangeteks, nii nagu alusleping all ette näeb, selleks et tugevdada kohalikke omavalitsusi, eh, et nad saaksid täita oma kohustusi keskkonna, sotsiaalvaldkonnas ja selleks, et nad arendaksid ka eh, uuendustegevust ja teadusuuringuid mul on äh, seitseteist aastat olnud õnn ühte kohalikku omavalitsust juhtida. muide, ma olin departamangus esimene, kes nõudis et, et kakskümmend protsenti riigihangetest läheks äh, keskkonnale. miks? ja näiteks äh, töötati välja harta, mis kohustas kohustas ka taaskasutustooteid kasutama kahekümne protsendi ulatuses. näiteks äh, äh, kui üks äh, maja ära lammutatakse, võib materjale pärast uuesti kasutada mina tahaksin, et niisugune praktika muutuks üldiseks. ja Äh, regioonide komitee äh, peab siinkohas ka äh, kaastööd tegema, me ei saa ülevalt alla kõike peale suruda, suur tänu! hästi, suur tänu, ma arvan, et proua Vailer jäi rahule vastusega, see on väga hea, nii et läheme edasi härra Živani juurde, kes küsib järgmise küsimuse. Euh, härra volinikukandidaat, oma eh, karjääri jooksul olete te alati eh, rääkinud ka Euroopa eh, kaitsepoliitikast, te olite ka Euroopa Kaitseagentuuri sünni juures ja samuti soovitakse Euroopas luua konkurentsivõimele kaitsetööstuse tööstus ning ähm, samas on äh, kõik liikmesriigid ikkagi oma liistude juurde jäänud, äh, äh, ratsionaliseerimine ei, on takistatud, see takistab ka Euroopa konkurentsivõime arenemist ja ma tahaksin nüüd küsida, et ähm, kas selles valdkonnas on teil ka mingeid ettepanekuid meile teha? et, et olukorda parandada. vastan teile kui äh, poliitik, olen äh, veendunud, et äh, lisaks siseturule peame me Euroopale andma ka poliitilise dimensiooni, poliitilise jõu, arvestades seda, milline ebastabiilsus valitseb maailmas, kui äh, seetõttu peab Euroopa Liidul olema kaitsepoliitiline võimekus, välispoliitiline võimekus, äh, nagu ka teie siin äsja mainisite. Te küll ütlesite, et kaitsesektor pole arenenud eriti edasi, miks? sellepärast, et see jääb äh, suveräänsete liikmesriikide pädevusse, see on väga delikaatne küsimus. E, e, hanked, äh, sellealane kaitsetööstuse informatsioon, see on, äh, on konfidentsiaalne, ma ma tean ise äh, mõnda liikmesriiki, kes ei ole äh, valmis vahetama informatsiooni, seega nii selles valdkonnas kui ka mujal, nagu ma juba ütlesin, on vastastikuse põhimõte väga oluline. me peame kõike äh, vastast, vastastikuseks muutma, aga teadusuuringud kaitsesektoris, see on ka üks võimalus. muide, Lady Ashton hakkab just seda valdkonna edendama ja mina siseturuvolinikuna, poliitikuna tahaksin öelda, et meil on olemas üks üsna hiljutine direktiiv, mis näeb ette näeb ette selle, et kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks tuleb vastav kaitsesektorit puudutav direktiiv üle võtta ja see, seal räägitakse just jõu, vastavate jõupingutuste ratsionaliseerimisest. mina tahan kaasa aidata Euroopa ühise kaitsepoliitika väljakujundamisele, välispoliitika väljakujundamisele, ma olen veendunud nende vajaduses. me ei taha jääda kontinendiks, kes teeb ainult allhankeid kas USA-le või Hiinale. me ei taha teiste mõju all elada seetõttu on meil vaja tugevat välispoliitikat ja eh, jätkan ka panustamist ühise Euroopa kaitseturu väljatöötamiseks suur tänu, volinikukandidaat. tuleme tagasi nüüd äh, selle turu erakorralise iseloomu juurde. see sada seitsekümmend miljardit eurot, äh, mis ette on nähtud, millest võib, võib rääkida, kui me räägime kompensatsioonidest ettevõtetele me, meil on juba nagu harjumus tek-, tekkinud, et et lepime kõigega, aga kas te arvate, et need siiani, siiani juurdunud tavad on nagu kaasale vastavad? me ei saa küll vähendada eh, liikmesriikide suveräänset õigust kaitsesektoris tegutseda, me saame ainult koos edasi minna, seetõttu tuleb liikmesriikide juhte eh, kaaluma ühist kaitsepoliitikat. näete, siin ongi üks eh, spetsiifiline näide ühe turusektori ko kohta, mis puudutab siin näiteks kaitsetööstus äh, tehtavaid hankeid. me näiteks ei taha ju nõrgendada oma konkurentsivõimet avalike hangete kohustusega. seetõttu kaitsedirektiivid tuleb kohaldada kõikides liikmesriikides, aga me ikkagi kas või traditsioone arvestades tuleb nimetatud, teie poolt nimetatud praktika lõpetada. aitäh ja härra Rošvoor, palun. härra volinikukandidaat, te Te puudutasite ka ühte küsimust, mis juba kolmkümmend aastat teeb peavalu institutsioonidele ja ka parlamendiliikmetele, näiteks minu sõbrale härra Mandersile, mis on siis Euroopa patent Euroopa patendiga on seda enam kiire, et elame praeguses kriisisituatsioonis ja et hetkel on meil vaja uut dünaamikat anda ettevõtetele, eriti VKE-dele, kes on just patendi osas raskes olukorras. nüüd on astutud oluline samm, sest nõukogu võttis vastu üksmeelsed järeldused, see puudutab tulevast määrust, millega lõpuks ometi luuakse Euroopa patent ning luuakse ka ühtlustatud äh, vaidluste lahendamise süsteemi, et ma loodan, et äh, te olete seda meelt, et tuleb kiiresti edasi liikuda. ja üks täpsem küsimus. Euroopa patendi jõustumine sõltub määrusest mis äh, eristab keelerežiime. ma tahaksin nüüd teada, mida te tahab, kavatsete lähimal ajal ette võtta selles vallas? et äh, me oleme rääkinud suveräänsusest Euroopas, sellest, et Euroopa ei taha olla allhankijaks majandusvallas, siin on üks võti, äh, on talumatu, et meie suutlikkus seisab selle patendiküsimuse taga. täienduseks härra Rochefort'i sõnadele võin veel öelda, et eh, patent, mis, et selleks, et see kehtiks kolmeteistkümnes liikmeriigis, läheb maksma kümme korda rohkem kui Ameerika Ühendriikides, kakskümmend tuhat eurot selleks, et patent kehtiks kolmeteistkümnes liikmesriigis kahekümne seitsmest kümme korda odavam USA-s, siin on üks pri-, siin on minu prilli, see nüüd ei ole minu prillid, siin on üks prillipaan, natuke kummaline need on Veneetsia ettevõttes valmistatud, äärmiselt kuulus to-, hea toode ameeriklaste meeles, kuid seda patenti pole neil õnnestunud Euroopas taotleda, sest see läheb lihtsalt liiga kalliks maksma. see toode on kaitstud USA-s küll. niimoodi me kaotamegi oma majanduslikku potentsiaali. ma olen rahul nagu teiegi, mul on väga hea meel, et see esimene etapp on nüüd läbitud ministrite nõukogul et just enne jõule saavutati kokkulepe Euroopa patendi üle. siin hetkel ei räägita keelerežiimist, tõesti. ma tean, et Hispaania eesistumine äh, soovib sellega tegeleda edasi. ja keeleküsimuse osas ma tahaksin peatselt teha määruse ettepaneku. tahaksin ära kasutada tehnoloogia arengut, eriti mis puudutab masintõlget, selleks, et veenda kõiki liikmes riike Eh, mõtlema Euroopa üldhuvile. ning on ka muidugi kohtupädevuse küsimus. mulle tundub, et eh, uue süsteemiga peab kaasas käima ka Euroopa patendikohus kohalike osakondadega ja see võib olema avatud ka teistele piirkondadele, on ka selliseid riike nagu Šveits näiteks, kes, mis ei kuulu Euroopa Liitu. küsiksin edasi Euroopas on patendiamet, mis hästi-halvasti on saavutanud selle, et on siiski üht, üht-teist toimivat Euroopa Liidus olemas olnud. pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja pärast Euroopa Liidu juriidiliseks isikuks muutumist on võimalik, et Euroopa Liit ühineb Euroopa Patendiametiga, mis võimaldab kogu Euroopa Liidu territooriumil ühineda selle institutsiooniga ja see võimaldab ka lihtsustada ameti ja, ja Euroopa Liidu koostööd selleks, et saavutada koordineerimine Euroopa patendi vahel, nagu ta täna väga ebatäiuslikkusel kujul esineb, ja ühenduse patendi vahel. kas te olete seda meelt, et tuleks liituda? jah, kui see probleemi lahendab, ma kuulasin teid huviga, te olete kogenum selles valdkonnas kui mina, seepärast ma ka toetun teie arvamusele, kuid see juriidiliselt pole sugugi nii selge. Euroopa Patendiametis töötab kuussada inimest ja töötab hästi, kuid juriidiliselt on see komplekssem, kui te seda kirjeldate. Äh, igal, igatahes minul on selgitatud, et liitumine eeldaks Euroopa Liidu pädevust selles valdkonnas ning et soovitud tulemuse saavutamiseks peaks kõigepealt olema kokkulepe Euroopa patendi osas. ma loodan, et me jõuame siin kokkuleppele, see oleks esimene etapp, kuid ju juriidiliselt äh, annaks kokkulepe Euroopa äh, patendi üle ka meile võimaluse liikuda lähemale konventsioonile suur tänu, ma kardan, et ma olen siiani olnud äh, liiga leebe, meil on veel kolm kõnelejat ja ma tean, et meie kolleegid äh, finantsteenustest tahavad samuti kõneldada, nii et ma annan järgmisele kolmele ainult ühe küsimuse. kõigepealt Margaretha Hanslik. suur tänu, esimees, voliniku kandidaat, ma istun siin ma loodan, et tõlge on hea ja et te kuulete tõlke väga hästi ja mul on hea meel, et meil on te võimalus teiega täna kõnelda. kui te rääkisite oma prioriteetidest, siis te rääkisite ähm, üht, ühisturu taaselustamisest ja mul on hea meel, et te seda mainisite, sest üks asi, mis on minu äh, südamele väga lähedal, on VKE-de olukord, kuna nende potentsiaal on peamiseks äh, mootoriks Euroopa mm, edu taga ja kahjuks tabavad just neid äh, väga tihti kõik need asjad, mis turul viltu lähevad, nii et millised äh, ühise turu osad peaksid äh, saama parendatud selleks, et ähm, VKE-d paremini areneksid ning saaksid paremini ära kasutada turu plusse ja milliseid eeliseid saate te neile pakkuda, aitäh! proua Hanslik suur tänu, et te rääkisite nii tähtsast prioriteediks. siseturg peab loomulikult teenima kodanike huvi, väikeste keskmiste ettevõtete huve üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu ettevõtteid on VKE-d ja eh, see moodustab seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu töötajaskonnast, seega eesmärk eh, halduskoormuse vähendamiseks VKE-ga on väga oluline. seetõttu on ka ette nähtud miljardid eurot eelolevateks aastateks. kahe tuhande kaheksanda aasta juunis võeti vastu vastu äh, väikeettevõtete akt, äh, mis äh, muide on seotud mitmete minu portfelli elementidega ja nüüd on väga tähtis aktiviseerida see seadusakt. ja samuti tuleb rakendada head juhtimistava ka VKE-de puhul, vahetada parimaid kogemusi ja eh, samuti peaks eraettevõtte statuut, Euroopa ettevõtte statuut välja töötatama, seda ei ole veel tehtud, see eh, aitab kindlasti ka kaasa VKE-d eh, tegevusele ning peab vaatama, kas näiteks igasugused juriidilised protsessid ei võiks olla või protseduurid ei võiks olla odavamad see see võimalus ühest kohast mitu asja korda ajada, see on näiteks väga hea ja väga tähtis äh, VKE-dele, aga tähtis on see, et niisugune äh, üks koht, üks punkt, kus kõike saaks teha, see, see ka rakenduks. suur tänu ja professor Correira de Campos, sotsiaaldemokraatidest. suur tänu, härra Barnier. me ei kahtle teie suutlikkuses, me ei kahtle teie motivatsioonis, teie tahtes külastada liikmesriike, piirkondi. me mäletame teie külaskäiku Assooridele, just Vaasiasse piirkonda väga suure heameelega kuid vastupidiselt selle, mida te kirjutasite oma vastustes, ei leia me, et teenuste direktiiv on heaks näiteks siseturul. Te rääkisite jagatud pädevusest öö, äh, erinevate volinike vahel. selleks, et leida lahendus, millisel määral olete valmis pöörduma parlamendi poole selleks, et ära hoida see killustatus öö, äh, nii suure arvu volinike vahel. kui nii oluline direktiiv nagu kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv põrkub äh, suure, suure arvu liikmesriikide tahtmatusega, kuidas siis kavatsete toimida? Te soovisite, et me koos, et oleks hinnang, et koostataks hinnang, mida te kavatsete teha selles olukorras? härra Correra de Campos, ma ei ole unustanud oma külaskäiku Assuuridele ja muide, kui te mind usaldate ja nimetate mind volinikuks, siis mäletate võib-olla, et meil on ka Euroopas seitse kõige äärepoolsemat piirkonda. me puutume kokku kõikide maailma ookeanidega tegelikult. ja see on õnn, arvestades näiteks bioloogilist mitmekesisust, igal juhul ma jään nende kohustuste juurde, mis on võetud piiri, kõige piiripoolsemate piirkondade suhtes, kuid kolleegium on midagi erinevat äh, valitsusest. kolmteist volinikku äh, vastutavad nende tuhande kuuesaja õigusakti eest, mis puudutavad siseturgu. me töötame kollegi-, kollegiaalselt, igaühel on oma <clears throat> kabinet, igaüks jälgib kolleegide tööd ja ma jään siin ka väga tähelepanelikuks valvuriks koos meie peamiseks valvuriks. nüüd me rääkisime ennist kahest direktiivist, nii kutsekvalifikatsioonide ja teenuste direktiivist. Nendest teenuste direktiiviga on ju parlament tegelenud, selle üle hääletanud. Te ütlete, et see on vastuolus siseturuga. kui me seda ei rakenda või kohaldame halvasti, või, või teeme seda hästi, andes kõik tagatised just avalike teenuste osas, siis ta ei ole sugugi vastuolus siseturuga, vastupidi, ta on positiivne, kui teda rakendatakse, seepärast ma isiklikult pean väga oluliseks töötada selles valdkonnas, tahan energiliselt veenda liikmesriiki ja riike ja regioone selleks, et seda direktiivi korralikult kohaldatakse, tähtsaks pean siin ka hindamistegevust. ma tahan kindla ülevaate saada olukorrast liikmesriikides. ja viimane roheliste poolt, härra Canfin oui,. tere õhtust, härra Barnier. Te oma kõnes mainisite sotsiaaltumbiku vastast võitlust millised oleksid teie konkreetsed kavatsused, kas te saaksite meile neid avaldada, kas te saaksite meile lubada, et äh, päritoluriigi põhimõtet ei rakendata, kui see osutub negatiivselt, mõjutab negatiivselt töötajaid? näiteks, äh, kas te saaksite teha ettepaneku äh, lähetatud töötajate osas keda koha peal sageli kritiseerivad kohalikud ametiühingud ja Laval Viking ja sarnased otsused, kas on võimalik tagada ka see, et rakendatakse eh, Euroopa kohtupraktikat või on võimalik neid küsimusi kuidagi muud moodi kui Euroopa kohtus lahendada? kõigepealt tahaksin öelda jah, et ma olen avatud eh, objek-, aktiivseks äh, äh, lähetatud töötajate olukorra arutamiseks. ma ei taha vanu debatte siin äh, jälle esile tõsta, päritoluriigi küsimust ka kindlasti mäletatakse. mul ei ole mingit mingit äh, soovi oma nimi alla kirjutada niisugustele õigusaktile, mis võiksid tekitada sotsiaalset taandarengut, tahaksin e-, eelkõige toetada e, niisugusi vahendeid, mis e, teenivad meie kodanikke, VKE-sid, kui nüüd kohtupraktikast rääkida ja Euroopa Kohtust rääkida, kohtuotsused on olemas, aga nüüd peab ka hindama, millised on nende otsuste tagajärjed. suur aitäh, volinikukandidaat, selle ülevaatliku vastuste ringi eest ja teile kõigile, et te lühidalt küsisite. ja nüüd paluksin härra Barniel, kui ta soovib, kasutada võimalust äh, esitada kokkuvõtva sõnavõtu ühe minuti jooksul kui äh, see teile sobib, siis see oleks sobivaks lõpuks sellele voorule. härra esimees, ma ei tahtnud oma sõnavõttu küll pikendada, aega on juba päris palju kulunud ja see võib ära võtta jälle kuulamise teiseks osaks ette nähtud aega, aga nagu te mõistsite, äh, ma kordan üle veel kord, et äh, Äh, lõpetan selle osa kuulamisest sealt, kus ma alustasin äh, ja kordan siis, et äh, naised, mehed, meie ettevõtted on siseturu aluseks, sest siseturg peab olema kodanike teenistuses, mitte vastupidi, ja koostöös Euroopa Parlamendiga kuhu on kogunenud nii palju erinevaid teadmisi, oskusi äh,. tahaksin töötada ja olen valmis äh, tulema teie juurde ja ootan suure huviga konstruktiivset koostööd. tahaksin siinkohal ka tänada, mitte nüüd küll nostalgiliselt, aga heade mälestustega teie komisjoni koostöö eest. Now, um... suur tänu ja nüüd proua Pauls hakkab juhatama teist poolt. okay, everybody um.... hästi. ma üritan äh, sellest mürast üle kõnelda nüüd, palun liikuge vaikselt, kui te lahkute saalist. oleme ajakavast veidi maas ja ma tahaksin tänada Malcolmi äh, selle eest, et väike piirang seati lõpupoole. Äh, meie võib-olla samuti ei saa ähm, liialt aega kasutada ja palun teil teha lühemalt äh, kui võimalik ja kui te ei suuda, siis teen seda teie eest. härra Barnier, tere tulemast äh, majanduskomisjoni nimel. kuulge, olge vaiksed, te ei pea kõnelema, mina räägin praegu. härra Barnier, tere tulemast. Te mainisite avasõnavõtus IMCO komisjonile väsimust ja nagu te teate, siis finantsteenuste vallas ei ole võimalik üldse väsida, kui me võtame kokku kõik need ähm, eelnõud, G kakskümmend äh, ettepanekud ja muud klauslid, siis meieni jõuab üsna pea viiskümmend pluss äh, seadusandlikku ettepanekut ja kõik need käivad komitee menetluse alla ja enne kui te teete oma avasõnavõtu, mainiksin kolme asja, mida ma loodan, et te kaalute ja äh, anda mulle siis kinnitava vastuse. esiteks, finantskriisi ajal need kolm volinikku, kes vastutasid äh, finantsturgude, majanduse ja konkurentsi eest, peavad äh, töötama tihedalt koostöös ja me eeldame, pidid seda tegema ja me eeldame, et see koostöö ka jätkub meie komisjon vastutab kõigi nende poliitikavaldkondade eest ja me soovime osaleda selles poliitika tegemises. nii et ma loodan, et te saate omalt poolt anda lubaduse oma isiku poolt, et te nõuate siis majanduskomisjoni hõlmamist nendesse portfelli valdkondadesse. teiseks, te kirjalikes vastustes te olete andnud äh, märku, et te teete või viite läbi mõjuhinnangud kõigi algatuste osas, mis teie mandaadi ajal käsitlemist leiavad. kas te kavatsete läbi viia ka mõjuhinnangu kumulatiivse mõju kohta, mis puudutab äh, seadusandlikke akte, mis võetakse vastu pärast äh, finantskriisi ning samuti pakub mulle huvi see, mis te rääkisite oma kirjalikes valdkondades koostöö kohta äh, Eh, parlamendiliikmete ja komisjonidega ja et suhtlus peaks olema tihedam. see on kindlasti oluliseks abiks saamaks hakkama mahukate finantsdokumentidega, mida tahame vastu võtta ja ka G kahekümne mõistes ja seetõttu tahaksin paluda, et te hõlmaksite parlamenti varasemates mitteametlikes eh, dokumendi koostamise voorudes, nii nagu te kaasate riiklikke eksperte, nii et sellele palun teil mõelda, ma olen need küsimused andnud teile ka kirjalikult, nii et teil on võimalik neid meelde tuletada siis, kui te jõuate lõpule. nüüd on ette nähtud viis minutit teile sissejuhatavaks sõnavõtuks majanduskomisjonile ja väljalülitamisnupp on minu käes, nii et annan teile sõna, härra Parnia. Chair uh, for giving the floor uh.... tänan sõna andmast mulle. Te ütlesite väga selgelt, et, et ei saa toi-, ei saa sündima, sündida, ei saa olla konsolideeritud ühtset turgu ilma finantsteenusteta Äh, elame praegu kõige tõsisema majanduskriisi tingimustes alates kahekümne üheksandast aastast <clears throat> ilma poliitiliste ja rahandusega tegelevate ametivõimude sekkumiseta, eriti Euroopa Liidus, kaasa arvatud Euroopa Keskpank, oleksid pank, panga järelpanku tabanud pankrotid, meie ees oleks olnud pikaajaline usalduskriis ja veelgi sügavam majandussurutis. sellel kriisil on tõsised sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed sellega kaasnevad teised kriisid, kaasa arvatud toiduainete kriis, mis puudutavad miljardit inimest maailmas ning mainida tuleb ka ökoloogilisi väljakutseid. ma tean, et õppetund, äh, mille oleme saanud sellest kriisist, on ka teie tähelepanu keskmes, te olete loonud äh, spetsiaalse komisjoni, kes sellega tegeleb. nagu ka proua esinaine ka juba ütles, Äh, nagu ütleb Pittsburghi kommünikee, me peame pöörama lehekülje pea, peab lõppema vastutustundetuse ajastu. läbipaistvus, vastutustunne ja e-, moraal peab olema finantssüsteemi keskmes. tänane kriis on liiga tõsine. ärgem tehkem nägu, et äh, me viime läbi reforme, viigem läbi reforme ükski turg, ükski finantsasutus, ükski toode, ükski territoorium ei tohiks enam jääda kõrvale regulatsioonist ja tõhusast järelevalvest. kantsler Merkel on sama nõudmist väljendanud paar nädalat tagasi. me kavatseme rakendada G kahekümne soovitusi. Euroopa on kaasatud sellesse jõupingutusse, mis ühendab kogu maailma. Euroopa peab olema kaasatõmbavaks jõuks no, meie partnerite juures ja pea, ootame neilt sama otsusekindlust ja, ja lisaks G kahekümnele pühendan aega ja energiat selleks, et edendada kahepoolseid suhteid meie partneritega. see on meie teekaart ja teist teekaarti meil ei ole. Prantsuse keeles, daamid ja härrad peame lõpule viima järelevalvereformi selleks, et Euroopa oleks esimene maailma piirkond, kes on õppust võtnud kriisist selles valdkonnas, tahaksin siinkohal avaldada tunnustust Jacques de la Rosieri suurepärasele tööle ja tema meeskonnale. me jääme sellele tööle truuks koos kolleeg Olli Rehniga. me peame alternatiivsete fondide äh, reguleerimisel lähenema õigesti sellele küsimusele, peame mõtlema pankade elujõulisusele, nendele omavahendite kvaliteedile ja kapitalimäärale. tulen välja õigusloomeliste algatustega, mis puudutab tuletistooteid äh, ning äh, kompensatsioonikodade loomist. tahan süviti läbi vaadata turu kuritarvitamise direktiivi ning ei põrku tagasi ka raskete küsimuste eest, nagu näiteks <clears throat> sanktsioonid või katteta müük. siin Euroopa Liit ei saa jääda maha. Solventsus kaks, finantsinstrumentide turgude direktiiv, raamatupidamis- ja usaldusnormatiivid, tööd on palju. kuid meie majandusel on vaja turge Euroopal on õnn omada toimivat mitmekesist finantssektorit, meil on suured ettevõtted panganduses, kindlustuses, investeeringute alal, meil on innovaatilised finantskeskused ja oskusteave ja siin minu esimene veendumus, meie finantstee-, äh, sektor on konkurentsivõimelisem, kui meil on reeglid, mis taastavad usalduse. meil peab muuhulgas, meil on eelis Äh, maailma konkurentsil, kui meil on mõistlik, intelligentne finantsregulatsioon, mis peab väärtuslikuks stabiilsust ja innovatsiooni. ja minu teine veendumus, majandus saab toimida ainult elutõulis, elujõuliste finantsturgude varal. ja turud on majanduse teenistuses. kodanikud peavad taas enda kätte võtma siseturu. see eeldab ambitsiooni äh, eeldab tahet, ma tegin ettepaneku töötada koos selle nimel, et finantssektor oleks, toimiks paremini, oleks läbipaistvam, paremini kontrollitud, see oleks paremini integreeritud, oleksid õi-, paremad eeskirjad, keskkond oleks turvaline, avatud ja ma teen teile ettepaneku koos mõelda nende teemade üle, mis huvitavad tarbijaid, VKE-sid, hoiuste garantiid, elu, eluasemelaenud, Äh, pangakaartide kasutamine, ühtne Euroopa makseala ning VKE-de ligipääs turgudele. daamid ja härrad, ja minu kolmas veendumus see ongi, me ei välju sellest kriisist nendena, kes olime enne seda kriisi, me peame võtma õppust sellest kriisist, mõeldes tulevikule ja kohe ka lõpetan, ütleb kõneleja, me peame asuma tööle koos teiega selleks, et meil oleks raamistik ja vahendid selleks, et hallata kriise, mis paraku meil veel ees seisavad. proua esinaine, daamid ja härrad, tuleb energiat ja raha kulutada kriisidest ülesaamine, kuid tuleb kulutada seda tegelikult tõelistele väljakutsetele, milleks on toimiv majandus, roheline majanduskasv, rahu, maailma areng, võitlus kliimamuutustega, demograafilised väljakutsed ja nüüd ma olen valmis vastama teie küsimustele um,. <clears throat> Thank you um aitäh! Because... ärge liiga kaua plaksutage, sellega kulutate küsimuste aega. Läheme kohe esimese vooru juurde ja Jean-Paul Gauzes rahvus, Rahvapartei nimel. president. suur tänu, proua esinaine, härra volinikukandidaat. olin äh, Rahvapartei koordinaator ja tänu sellele saan ka nüüd küsimuste tule teie pihta avada. see nimekiri, mille te meile ette lugesite, see tuletas meelde ka, eh, kuidas meie komisjon tegeleb erinevate teemadega ja on seda teinud juba enne kriisi puhkemist. kahjuks meid ei võetud alati kuulda ja eh, tahaksin öelda ka, et eh, hindan teie otsusekindlust aga kuidas te kavatsete majanduskomisjoni äh, tegevuse nüüd ja, ja mured äh, äh, erinevate teemadega ühendada? no teeme loomulikult koostööd. Euroopa Komisjonil on seda Euroopa Parlamendi lisaväärtust vaja. Te olite riskifondide raportöör, finantsjärelevalve raportöör on olemas siin. lugesin kõik need teemad üles, millega tuleb tegeleda, millega ma kavatsen tegeleda ja tuginen loomulikult majanduskomisjoni tööle, sest siin on nii palju erinevaid arvamusi, huvitavaid teadmisi, tugineda teie kogemustele, kes te olete eh, ise tulnud pangandusest või ettevõtlusest, te, te ju teate, millest te räägite. komisjon ju kõike ise ei suuda, kuigi ka meie peadirektoraadis on eh, suurepärased spetsialistid nagu Rait ja Blomqvist. loomulikult eh, toetan, toetun teie teadmistele nii nagu äh, proua Pauls ütles, head õigusaktid, kvaliteetsed õigusaktid on tähtsad ja ähm, olge kindlad äh,, tulen siia teiega kohtuma nii sageli kui võimalik äh,. samuti pean kohtuma nõukoguga. Äh, just sellises vaimus kavatsen tööd teha. Äh, meie ees on tõesti tohutu tööpõld ma olen valmis ka mõjuhinnanguid koostama, läbi arutama, mis praegu äh, pooleli on, mida on vaja veel eraldi ette võtta ja äh, põhjalikult läbi vaadata kogu õigusaktide paketi. härra volinikukandidaat, finantsteenustel on kindlasti oma roll äh, majanduses ja te olite valmis praegusest kaugemale minema isegi reguleerida tooraine spekulatsiooni. kuidas te seda teete? millest tuleneb see spekulatsioon, mida me võisime muide konstateerida juba kaks-kolm aastat tagasi, ma ei räägi siin naftast või energiast, räägin spekulatsioonist, mida on vaja tõendada, aga minu jaoks on kõige skandaalsem siiski põllumajandustoorainega spekuleerimine. tuhanded, miljonid inimesed on näljas. näete, mis juhtus praegu Haitis? muide, nägin televiisoris ühte saadet umbes aasta tagasi, näidati Haiti äh, näljahäda. muide lastele anti mudakooke süüa, natuke pandi õli peale. see on võimatu, kui, kui pol-, see on täiesti võimatu poliitikas jälgida niisugust asja. või siis tuletisinstrumentidega spekuleerimine, see muide on tühi asi võrreldes toiduainetega spekuleerimisega. seetõttu on vaja täielikku läbipaistvust, et niisuguse toit-, tooraine spekulatsiooni vastu võidelda. ja härra Polman sotsiaaldemokraatide nimel. auch im Namen der Sozialisten und Demokraten im Ausschuss sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin teid tervitada siin kuulamisel meie komisjoni ees. Te ütlete, et äh, Euroopa peab olema mootoriks, et pole vaja ainult äh, remontida, vaid äh, ennetavalt tegutseda eh, finantsturge taastades. meil on loomulikult rõõm neid sõnu kuulda, meil ei ole kahtlusi teie lähenemise suhtes, aga me tahaksime teada, et kas teil on olemas ka tugevus kõik see praktikasse rakendada. väga paljud inimesed ütlevad, et kõigepealt meil on vaja pikaajalist eh, tugevust eh, ja selle nimel ohverdada siis lühiajaline spekuleerimine kuid mida täpselt võtame me ette järgmise viie aasta jooksul selleks, et ennetada järgmist kriisi ning luua see pikaajaline lähenemine? Äh, äh, härra Pullmann. ärge kahelge minu tegutsemisvalmiduses kõik, mis ma siin ütlen, kõike seda ma tahan ka täide viia, muidugi mitte üksi, aga mul on vaja ka eh, president Barroso usaldust ja tuge, härra Almunia, härra Rehn, minu kolleegid eh, hakkavad samal tööpõllul tööle. nüüd praegu pooleliolevatest tekstidest on võimalik järeldada kõigepealt seda, et eh, tuleb paika panna tõhusad järelevalvemeetmed ja rahvusvaheline koordinatsioon. suur väljakutse on muidugi hädakella lüü-, lüüa, selleks, et kriisi mõju tulevikus vähendada. selleks on vaja ka öö, eh, mõelda, et kuussada tuhat miljardit eh, ringleb praegu kuidagi derivaatidega maailmas ringi, aga milleks neid kasutada? Neid, nad tuleb normaliseerida, tuleb teada, kus nad on, see on meie tööpõld. ilma eh, sinisilmsuseta, eh, tahtekindlalt tegutsedes meil on vaja finantssektorit oma majanduse finantseerimiseks, aga seda tuleb reguleerida arukalt. meil on vaja asjakohaseid regulatsioone ja, ja tõhusat järelevalvet. ka meie finantssektoril peab olema konkurentsieelis võrreldes ülejäänud maailma piirkondadega. nüüd see puudutab ka tulevaste kriiside ennet-, ennetamist. suur tänu, härra Barnier, selle vastuse eest. tahaksin nüüd küsida, kas me näeme ettepanekut tuletisinstrumentide kohta ilma eranditeta, kas me näeme kapitalinõudeid, eh, kapitalinõuete direktiivi neljandat läbivaatamist, mm, mis võtab arvesse Hispaania kogemusi ja finantstehingute maksu või muid meetmeid, mis tähendavad, et need, kes äh, finantssektoris tekitasid kriisi, aitavad meil ka finantseerida teed äh, kriisist välja. me ei saa lihtsalt öelda, et me aitame pangandussektorit ja siis jätkame finantsturgudega nii nagu varemgi, nii nagu midagi poleks juhtunud. vastan teile jah, härra Pullmann kapitalinõude direktiivi äh, kolmandale järgneb neljas direktiiv juba selle aasta lõpuks, härra Karas tegeleb sellega, äh, ta on väga pädev, aga see direktiiv puudutab erinevaid aspekte, ma äh, viin ennast järk-järgult nendega kurssi, ärge minu käest praegu veel tehnilisi detaile nõudke, see vajab ju kuudepikkust tööd, aga omavahendite kvaliteet, likviidsusriski haldamine, ma jälgisin ka, mis toimub äh, Hispaanias ja kõigil sellel on oma element, mis on seotud nimetatud äh, temaatikaga, aga aga finantsvõimendust on, on väga oluline samuti ja kindlasti on kõik tähtis ka meie normide ühtlustamine. suur aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Kulaard. suur tänu, härra volinikukandidaat. Pole kahtlust äh, kahelda teie pühendumuses, te olete ka seda igati soovinud tõestada. kuid mul on põhimõtteline küsimus Te rääkisite sellest, et liikmesriikidel on kalduvus end isoleerida. hetkel tänases olukorras meil on aga tahe läbi viia reforme. rääkigem aga avameelselt üksteisega. Teie äh, kandidaadiks nimetamine tõi kaasa poleemikat ja kriitikat näiteks Ühendkuningriigis, arvestades teie rahvust, Äh, Prantsuse presidendi äh, triumfi kuulutamine ei olnud ka kuigi ühendusemeelne. Teie kõrval on peadirektor, kelle isiklikus kvaliteedis ei saa kahelda, kuid kes määrati oma rahvuse tõttu, samas kui tema eelkäija oli oma tööd igati hästi teinud. nii et see on Euroopa jaoks sisuline küsimus. kas inimesi valitakse vastavalt nende passile, kodakondsusele kas on võimalik seista vastu poliitilisele võimule Prantsusmaal, äh, Londoni survele, kas on võimalik ühenduse huve kaitsta? terve maailm ootab meie vastust ja see vastus saab olema jõuline ainult siis, kui me oleme ühtsed ja peame silmas üldhuvi, tänan. Euh, euh, kõigepealt jah, terve maailm ootab ja me peame tõepoolest äh, olema see, kes maailma kaasa haarab. meie finantssektor äh, tegutseb jätkusuutlikult, kui me suudame intelligentselt tegutseda ja õppust võtta. küsimus, mille te esitate, on tõsine ja ma vastan ka tõsiselt. kuigi minu kandidaadiks nimetamise hetkel lugesin, äh, mida tol ajal räägiti. ma elasin mägede rahus paar aastat mis on üsna sarnane Briti flegmale, ma ütleksin. üsna sarnane. Äh, mitte päris ei ole ma seda staadiumi saavutanud, kuid nüüd ikkagi tõsise, tõsisemalt. ma annan vande Euroopa Kohtu ees ja minu jaoks poliitikuna, eriti Prantsuse poliitikuna, ei ole meil sellist harjumust. olen seda ka juba teinud ja võite kontrollida muide, kuidas ma viie aasta jooksul sellest vandest kinni pidasin, täht-tähelt, kaitstes Euroopa üldhuvi. see, see on volinike jaoks auküsimus. väljendada kollegiaalselt Euroopa üldhuvi, teha ettepanekuid selle nimel, see on veelgi vajalikum, kui me vaatame, kui äge ja vägivaldne on tänane ülemaailmne kriis. ärge kartke, proua Goulart minu ümber on äh, väga pädevad ametnikud, härra eelkäijad samuti, härrad eelkäijad olid seda samuti. Äh, nende teeneid tuleb tunnustada. minul saab olema Britist peadirektor, ma ise tegin ettepaneku tema nimetamiseks, kuid ta on eurooplane, mitte britt. ma olen juba varem selliseid ametisse nimetamisi läbi viinud. mul oli ka varem Britist peadirektor ja me mõlemad äh, saime edukalt toime selle koostööga, me oleme lihtsalt ol-, tegemist on Euroopa ametnikega. me oleme andnud põhimõtteliselt sama vande kaitsta Euroopa Liidu üldhuve. ärge kahelge selles. ma ei, ei äh, kuula kellegi keske ei Pariisi ega Londoni omi, võite selles kindel olla. tänan, volinikukandidaat, te võib-olla ei olegi nii flegmaatiline, igal juhul huumor on teil ka juba olemas. Äh, nüüd finantsjärelevalve juurde tulles, ECOFIN-i otsused detsembri algusest, äh, kahe, neli fraktsiooni siin komisjonis äh, osutasid sellele, kas äh, on, kas te leiate, et on vaja õiglasi lahendusi siseturu jaoks, isegi kui nad mõnedele ei meeldi? ma ei tea, kas mul on huumorimeelt igal juhul, ma arvan, et ka siin on mul üht-teist õppida. see on hea näide eh, lisandväärtusest, mida annab parlament ja mida meil on vaja. nõukogus saavutati kokkulepe detsembris. see on positiivne samm me ei kavatse järelevalvet teostada Euroopa tasandil liikmesriikide tahte vastaselt, me peame tegema koostööd valitsustega. kuulutasin palju aega koos kolleegidega selleks, et neid veenda selles, et meil on vaja ühtseid äh, soove, samas arvestades erinev, erimeelsustega. aga tuletan meelde komisjoni esialgset teksti, ma ei hakka teile ka välja pakkuma vähemat, tulgem selle teksti juurde tagasi, nii ma võin teile vastata. suur tänu ja nüüd härra Confan Roheliste nimel. Oui, monsieur, <clears throat> monsieur Barnier. Euh, Barnier, eh, tere taas. enne kuulamist kuulasin äh, üle härra McCreevy kuulamisest ühe osa, teie eel, kes oli teie eelkäija, ma ütleksin, et äh, toon on üpris erinev. aga üllatab mind see, et kui te siin lugesite üles direktiive, mida te kavatsete äh, parlamendile ja nõukogule esitada, mainisite kapitalinõude direktiivi neljandat läbivaatamist, te mainite tuletisinstrumente ja, ja finantsinstrumentide turge ja kõik ja paljud muud. ma tahaksin teada, kas see tooni muutus eh, toob endaga kaasa ka õigusloomelise töökava muutumise. et eh, tegelikult eh, teie eelkäija oli juba endale võtnud terve rea kohustusi. finantstehingute maksustamine, härra Pulmani küsimus on Euroopa Investeerijate Kaitseameti loomise võimalus, finantsteenuste kontroll, maksuparadiisid, siin on palju teemasid, millest te veel rääkinud pole. Euh, euh, me peame oma tööd tegema tõsiselt, väga tõsiste küsimuste kallal. minu teekaart on lihtne, see on G kahekümne teekaart president Barroso soo-, äh, soovis, et härra Delorosier viiks läbi analüüsi äh, ja meil on tema ettepanekud, tema kokkuvõtted ja me ei, ei pea häbenema kogu seda õigusloomelist tööd. ma ütleksin teile, et loomulikult äh, tuleb alati soovida enamat, kuid see peab ka samas olema paremini tehtud. nii et minu mandaadi esimese osa eesmärgiks on, on tegutseda piisavalt, jah, te rääkisite kapitalinõuete direktiivist, Baselist, ma, kui ma, kui ma saan volinikuks, ma alustan äh, sisulist tööd. igal juhul reitinguagentuuride puhul näiteks äh, seda õigusakti on rakendatud ja me teame, kui suur on nende vastutus ka praeguse kriisi puhul. härra Kozessi töö näiteks, mida ma siinkohal tervitan, äh, kolmanda kapitalinõude direktiivi kallal, äh, finantsinstrumentide turgude direktiiv ja muud, me oleme kaugele jõudnud tegelikult. Äh, pankade omavahendite tõhustamine, tuletisinstrumendid, kompensatsioonikoda, need on kõik strateegilised küsimused. turgude kuritarvitamine Äh, sanktsioonid ja katteta müük. Äh, ma ei kavatse sellega piirduda. Äh, sellel ettekäändel, et, et ma nüüd korraldaksin hea kuulamise, ma pean ütlema, et ma, mul on vaja aega, mind ei ole veel nimetatud. Frankfurt, Madrid, Pariis, London, loomulikult ma pean igale poole minema, mul on vaja aega ma ehitan oma töökava üles, kuid ärgem jätkem ühtegi õppetundi kõrvale, mida me sellest kriisist oleme kogunud. mida arvate Dark Plussist? Äh, ühe teie eelkäija direktiivi jätkust? hakkasin kedagi kritiseerima äh, need alternatiivsed platvormid on pankadel olnud kättesaadavad juba mõnda aega. Te ütlesite, et see on finantsinstrumentide turgude direktiivi tagajärg, need dark pools. ma mõtlen lähikuude jooksul sellele, mis minu jaoks on tähtis, on sisuliselt öö, äh, mõista, et kaheksakümmend viis, üheksakümmend protsenti eh, tuletistoodetest on väljaspool igasugust kontrolli, igasuguseid registreid ja seega tuleb järk-järguliselt eh, need pro-, need proportsioonid ära muuta. ja see käib ka Dark Poolsi küsimuse kohta. Thank you, now on behalf suur aitäh ja nüüd konservatiivide ja reformiste nimel proua Swinburne, aitäh ja esimese Briti koordinaatorina, kes kõne, kes sõna saab, ei hakka siin mingit natsionalistlikku joont ajama, minu küsimus äh, volinikukandidaadile puudutab rohkem tehnilisi aspekte ja seda, millised on teie varasemad äh, kogemused äh, nii parlamendiliikme, ministri kui volinikuna kas te saaksite rääkida vastutustundlikkusest, vastutusvõimest ja koostööst eh, selles osas, mis puudutab tulevast finantsteenuste järelevalve arhitektuuri ja eriti seda, kuidas te näete kolme järelevalveameti vahelist koostööd Euroopas ja kas, eh, eriti sellisel puhul, kui on küsimusi, eh, mis puudutavad rohkem kui ühte neist ja kelle ees hakkavad need järelevalveasutuste juhid eh, vastust andma, kui te saaksite selle vasta, sellele vastata just volinikukandidaadina? Madame Swinburne. proua Swinburne. proua Kulariga me just rääkisime sellest järelevalve küsimusest härra Larosieri töö tulemusest, rääkisin oma teekaarist, kaardist, nendel asutustel saab olema reaalne pädevus, nad tuginevad riiklike järelevalveasutuste kogemusele. olen selle küsimusega mõn-, mõned nädalad tegelenud ja seepärast ma leian, et äh, pragmaatiline lahendus oleks tugineda kahekümne seitsmele järelevalveasutusele liikmesriik, kaheksakümne, kahekümne seitsmele järelevalveasutusele liikmesriikides on tähtis olla kursis äh, reaaleluga, ettevõtete tegevusega ja oma kogemused ühendada. Äh, kolm asu-, kolme asutuse struktuur võtab ilmet. ma tuletan meelde varasemaid struktuure, mis olid vähem jõulised. set näiteks. juba nende vahel oli olemas äh, ühiskomitee, mis tegeles horisontaalsete küsimustega, mis ühendasid kolme sektorit. ja komisjon võttis siin arvesse seda mõõdet ning äh, nägi samuti ette ühiskomitee loomise, mis peaks tagama koostöö ja, ja sidususe nende kolme sektori vahel ja kolme asutuse vahel nüüd te tahate teada, mis siis saab, kui tekivad erimeelsused nende vahel. andkem siduv pädevus järelevalvajatele, jäägem selle juurde. andkem neile pädevus selleks, et kriiside puhul oleks neil võimalik tegutseda, rakendada ühenduse õigust võrdselt kõikjal Äh, andke neile võimalus lahendada erimäels-, erimeelsusi riiklike järelevalvajate vahel. vaatame, kuidas see toimima hakkab ja see, äh, ja selleks kulub meil paar-kolm aastat, äh, lähenedes asjale pragmaatiliselt. aitäh ja täiendava küsimusena paljud siin komisjonis on juba öelnud, et nemad tahaksid näha ühte järelevalveasutust Euroopas. kas teie arvates oleks äh, see sobivam lahendus ja kas siis oleks vastutus küsimus äh, väiksem probleem? Te tahate öelda, et te tahaksite ühendada kolm äh, sektoripõhist asutust või siis te peate silmas ühte asutust, mis kaotaks ära liikmesriikide järelevalveasutused, ma ei tea, mida te täpselt siin silmas peate mõnedes liikmesriikides on olemas üks äh, järelevalvaja, te teate täpselt, millises, mõnes teises on neid kolm, ma ei räägi siin Ameerika Ühendriikidest, kus neid on väga palju öö, ähm, osariikide kaupa. ma arvan, et järelevalve kvaliteet ei tule mitte tingimata institutsionaalsest valikust, tähtis on öö, ähm, tähelepanelikkus tähtis on informatsioon, mida need asutused koguvad. on vaja head kooskõlastamist nende asutuste vahel ning hakakem liikuma ja andkem võimalus nendele kolmele asutusele tööle asuda. On... suur tänu ja kuue nimel kolleeg Tšuntis. Κύριε Μπαρνιέ, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή ακρόαση. Να σας πω ότι από τη μέχρι τώρα διαδικασία... Suur tänu ja tere tulemast siia kuulamisele. Tahaksin viidata sellele, et ma loomulikult hindan teie seniseid pingutusi ja konkreetseid vastuseid ja seetõttu tahaksin nüüd küsida selle kohta, mida te arvate erastamiste kohta ja selle kohta, mis puudutab üldhuviteenuseid, kas on olemas reegleid, eh, mis käivad siis erastamise kohta näiteks eh, telekommunikatsiooni osas, eh, näiteks Kreekas ei toimunud üldse mingit avalikku konkurssi selles sektoris ja nii on siin õigusi rikutud. kas te kavatsete sekkuda selles osas direktiivi rakendamisse? Euroopa Komisjon peab austama liikmesriikide suveräänsust nende reeglite raames, mille me oleme koos vastu võtnud, ma ei hakka ütlema, aga et me hakkame ühte asja keelama või, või, või lubama iseäranis mm, erastamise puhul ühes või teises liikmesriigis äh, vasakpoolsed või, või parempoolsed valitsused, kõik on asjale erinevalt lähenenud. Teie riigi puhul on tegemist erilise näitega osa telekommunikatsioonisektorist kavatsetakse erastada, ma jälgin tähelepanelikult, mis teie riigis toimub, samuti jälgin ma, mis toimub äh, pensionide maksmisega, tegemist on ju avaliku sektori vahenditega äh, ja see puudutab ka avalikke teenuseid või üldhuvi teenuseid. üldiselt öeldes tahaksin öelda, et eh, juba eh, kuulamise alguses rõhutasin, kui tähtis on ühenduse õigustiku korrakohane kohaldamine ja eelolevatel aastates tahaksin, aastatel tahaksin eelkõige väikeujustajad kaitsta, Euroopa kodanikke kaitsta, tahan mm, tugevdada ka nende väikehoiustajate ja kodanike kaitset, aga ka nende koolitust, õpetamist. näiteks mida tähendab pangakaart, hüpoteeklaen. iga kodanik, kellel on pangakaart, peab omama ka teatud finantsteadmisi. see aitab kaitsta nende ja ka kõige tagasihoidlikemate väikehoiustajate huve täiendav küsimus. ma viitan nüüd juhtumile, kus tuhandete inimeste õigustest sõideti üle ja nemad tegelikult andsid osa oma sissetulekust äh, sellele Kreeka ettevõttele ja minu küsimus on konkreetselt see, et kas te kavatsete astuda samme selleks, et Euroopa seadusandlust tõesti rakendataks? siin ei ole küsimus nüüd, mis on õige, mis on vale, vaid seda tuleb rakendada. ehk eelmise valitsuse poolt vastu võetud äh, seadus on nüüd jälle justkui tühistatud. Euh, vous comprendrez, vous accepterez ma réponse Te mõistate, et teie näide on eriline ja ühenduse õigustiku kohaldamine erastamises, selle kohta ma vastasin. aga ma tahaksin teile korrata, et mina seisan selle eest, et ühenduse õigustiku reeglite kohaselt ka kohaldataks, ma ei saa teistmoodi ennast väljendada, et teie erinäite puhul on vaja põhjalikumat analüüsi, te olete ju parlamentäär, te teate seda, aga kui ma ükskord saan volinikuks, siis eh, vastavalt ühenduse õigustikule soovin ma seda juhtumit põhjalikumalt analüüsida aitäh ja nüüd EFT nimel härra Blum uh,. Good evening uh,, monsieur. tere õhtust, monsieur Barnier. mina võib-olla võtan väikese riski ja räägin siin Londoni City finantssektori uh, nimel. eile kuul-, üle, vabandust, üleeile kuulsin ma, et äh, härra Rehn ei teadnud üldse, kuidas kriis äh, alguse sai. eile kuulasin konkurentsivoliniku kandideeti, kes tunnistas üles, et on äh, marksist ja nüüd te räägite, et toorainega ei tohi spekuleerida ja mulle tundub, et te ei tunne teemat. mis mulle muret teeb, on see, et kas te võiksite mulle palun selgitada, et kui te räägite toorainete tubaka kauplemisest ning lühikeseks müügist, et äh, ei äh, ole selle poolt, et kõik need transaktsioonid äh, liiguksid Zürichisse, kuhu nad niigi on liikumas. nagu te teate, siis väga suur hulk me meie SKP-st tuleb just Londoni Cityst ja seda ei tohi ohtu seada. no me, Monsieur Blum ah, n'a pas härra Blum tegelikult äh, väljendas oma veendumusi siin nagu küsimust ei tulnudki, aga tal on selleks õigus. mul on ka mõned arvandmed olemas siin äh, City, London City tegevuse kohta, aga kui ikka tõlge oli, äh, tõlge oli õige, siis te kõnelesite mitte kõnelesite finantssektori eest või, või ma arvan, et te ikka oma valijaid esindate. ja valijate seas kindlasti on ka ähm, nii juhtivtöötajad kui äh, palgatöötajad, härra Blumil on täielik õigus niisugune suur äh, pealinn nagu London äh, on siiski finantssektori äh, väljapaistev näide, seal on minu meelest miljoneid inimesi, kes töötavad finantssektoris ja, ja äh, ja nad toidavad Euroopa majandust, äh, inimesed toidavad nii oma perekondi kui ka Londonit, aga teie finantssektori proportsioon on muidugi majanduses väga suur Äh, ma ei taha teie õnne küll teie vastu pöörata, aga ma arvan, et ka äh, see, selline finantssektor, mida Euroopa tervikuna vajab, see minu meelest ei, ei ole ka, äh, minu meelest ei ole ka siin suur, see suur, Suurbritannia huvides käituda nii, nagu teie oma maksumaksjatega olete käitunud. nüüd peavad maksumaksjad eh, ettenägemata kriisi eh, heaks tegema. kuussada tuhat miljardit eurot ringleb praegu eh, tuletistoodetena maailmas ja neid on vaja kuidagi ikkagi kontrollida. meil on vaja regulatsiooni, härra Blum Adam Smithi tsiteerides äh, peab ütlema, et tema on ju, tema ütles, et äh, turg ei saa funktsioneerida ilma reegliteta ega ka ilma teatud eetikata ja tema oli turu, turumajanduse isa see, mida ma tahtsin öelda ja suur tänu, et ma ei äh, vabanda sugugi selle eest, et ma esindan siin Londoni finantssektorit, sest ilma selle sektorita oleks Ühendkuningriik pankrotis, ma ise kulutasin seal kolmkümmend kaheksa aastat töötades. ja ma mõistan loomulikult Adam Smithi tsitaati, aga see, mis meil seni on olnud, on valed reeglid, äh, liiga rasked reeglid ja ebaõnnestunud reeglid ja mulle teeb muret see, et äh, tundub, et me ei ole sellest midagi õppinud ja tundub, et me soovime rohkem samasuguseid reegleid, rohkem sedasama, mis on juba ebaõnnestunud. teised maailma osad, nagu näiteks Austraalia, ei ole selle probleemi äh, käes kannatanud, kuna neil on täiesti teist tüüpi regulatsioon kas äh, te saate mulle anda kindlust, et me vaatame ka teist liiki reeglite süsteeme, mitte seda praegust või mineviku oma, mis on kindlalt ettekirjutav ja mis on ka kriisi kaasa toonud. härra Blum, ei ole vaja näiteid otsida Austraaliast, see on ju kaugel ega meie ei ilmu-, ei ähm, võinud välja seda kriisi. ega see eh, kriis ei ole näiline. reaalmajanduses lähevad tuhanded töökohad praegu kaduma. tuleks ikka järele mõelda selle eh, üle, mida ma praegu ütlesin. meie jõud on selles, kui me kaitseme oma finantssektorit ja reguleerime teda arukalt, tõhusalt, sellega tagame jätkuvalt konkurentsieelise võrreldes teiste maailma piirkondadega. on siin Lord Turneri artikkel, te tunnete teda kindlasti ka, ta on ka töötanud Londoni panganduses ja ütles, et äh, finantssektor ei kuulnud kriisi saabumist, ei pannud tähele, et kriis hakkab tulema. aga meie teame ja meie oleme seda hädakella löönud aitäh ja nüüd Hans-Peter Martin fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. suur tänu. Te olete endiselt meie kolleeg, härra Barnier. ja särav Euroopa pooldaja nagu ka mina Te kindlasti olete kuulnud palju kriitikat Euroopa Liidu nimel, kuid äh, mul on hea meel, et teid on nimetatud kandidaadiks sellele ametikohale. kui ma nüüd äh, eelkõnelejale vastu ta-, saaksin öelda, et minu arvates oleks vale öelda, et vigased on reeglid ja et see on kriisi põhjuseks. mina pigem pooldan seisukohta, mida on väljendanud need, kes ütlevad, et meil on vaja reegleid finantssektoris iga toote ja iga eh, kauplemispõranda jaoks igas asutuses. seda ütles Angela Merkel, Saksamaa kantsler, kas te saate nõustuda täielikult sellega, mida ta ütles? Äh, Euh, ma ise omal algatusel tsiteerisin äh, Saksamaa liidukantslerit ja ma ütleksin, et ma austan teda väga, me olime samal ajal keskkonnaministrid korraga aastatel üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, tema Saksamaal, mina Prantsusmaal. ja ma olin alati tähelepanelik tema avalduste suhtes, nagu ka Äh, Sarkozy, nagu Browni, nagu Zapatero, teiste riigi ja valitsusjuhtide avalduste suhtes, kes osalesid G kahekümnes. härra Martin, jah, ma tsiteerisin Merkelit ise, ükski territoorium, ükski finantsasutus, ükski toode ei tohi jääda väljapoole arukat regulatsiooni ja väljapoole tõhusat järelevalvet. umbes nii ütles proua Merkel G kahekümne kohtumisel. ja ma olen selles veendunud, et see on nii. ma rääkisin arukast regulatsioonist, ma rääkisin kvaliteedist, nagu sellest rääkis ka Sharon Bowles, ja tõhusast järelevalvest. ja just see on see tööpõld, mida me peame laiendama, liigselt aega kaotamata. ma ei vastanud ennist härra Pullmanile ühes väga olulises aspektis, kus mul on, kulub ka pisut aega, enne kui ma saaksin välja tulla ettepanekutega, mis on väga tundlik küsimus mis on ennetamise küsimus, kuidas me ennetame tulevasi kriise, mida me näeme eh, juba vormumas, me näeme jälle spekulatiivsete mullide tekkimist. milline on siis meie plaan B päeval, mil toimub uus kriis, ma tahaksin mõelda ennetusvahendite peale, see on samuti seotud eelarve ja maksusuveräänsusega liikmesriikides, mida tuleb austada. võite olla kindel, härra Martin, et ma kavatsen selle kallal tööd teha. suur tänu ja mul on kahju, ma ei olnud kohal siis, kui te seda ütlesite, aga nüüd väga konkreetselt meil on komisjoni poolt direktiivide pakett, Äh, osa ütlevad küll, et see koostati kiirustades ja et see ei ole hea pakett, teised ütlevad, et seda on vaja hinnata vägagi äh, kindlasuunalisel moel. Äh, me oleme näinud ka, millised muudatusettepanekud pärinevad lobitöö tegijatelt. kas teie arvates jäävad lüngad sellesse Merkeli Barnier eesmärki? ja mida te konkreetselt ette võtate, kui teil tekivad raskused nõukoguga? kuidas te rakendaksite siis oma eesmärke või viiksite neid ellu? Euh, euh, äh, komisjoni ettepanekud on praegu arutlusel reitinguagentuuride alane õigusakt näiteks, järelevalvealane tekst, mis vajab parandamist, riskifondide õigusakt härra Gozes äh, tegeleb selle küsimusega, annab siin oma lisandväärtuse. Mm, läbipaistvusega on seotud äh, olulised äh, jõupingutused kon-, täpsemalt ja konkreetsemalt härra Gozes oskaks teile rääkida finantsvõimendusest kolmandatest riikidest. ma arvan, et me suhtume asjasse vastutustundega. siin viibivad raportöörid või tulevikud, tulevased ja tulevased, tulevane volinik, kes ma olen. eesmärk on kõiki kuulata. härra Gozes juba rääkis eh, eristamisest riskifondidest, eh, erakapitalist me, meie eesmärgiks on jõuda tõhusate õigusaktideni. Uh, ja nüüd läheme küsimuste juurde teistelt äh, parlamendiliikmetelt ja palun teil siis äh, võimalikult lühikeselt teha ja kõigepealt härra Langen. jah, härra Barnier, erinevalt mõnedest Briti kolleegidest olete te kogenud eurooplane ja poliitik, me oleme siin näinud, et reeglid äh, ei olnud väga head ja teie eelkäija härra McRiivi keeldus viie aasta jooksul tegemast konkreetseid ettepanekuid. meie ütleme, et kõik need äh, teadaanded, mis te olete teinud parema, tugeva, ülevaatlikuma äh, reeglite kogumi äh, osas peavad leidma ka rakendamist. ma ei hakka üle kordama seda, mida on juba öeldud, aga paar uut asja. kõigepealt tuletisinstrumendid, need on üksteist korda äh, suurema väärtusega kui kaheksa miljardi äh, inimese toodetud skp. ja meil on vaja tegeleda ka erastamisest tulenevate probleemidega, teiseks regulatsiooni kulu, selles, nendes kuludes osalemine ja garantiide andmine, milline on teie ettepanek äh, tuletisinstrumentide äh, reeglite loomiseks, kas Euroopa viis või siis ootame ära rahvusvahelised reeglid? ma ei usu, et me peaksime ära ootama rahvusvahelist regulatsiooni, kuigi härra Langel, tänan teid küsimuse eest, see küsimus on veelgi tõsisem sest äh, ma rääkisin siin kuuesajast äh, tuhandest miljardist eurost ja need on niivõrd äh, tohutud summad, et nad ajavad lausa hirmu peale mõnikord. see on G kahekümne mandaat. meil on olemas teekaart. ja kuivõrd jutuks on G kakskümmend, siis ma kavatsen pühendada sellele aega, ma loodan, et te saite ka sellest nii aru, selleks, et kohtuda meie partneritega kõigepealt Washingtonis ja Hiinas ja see, mis seal toimub, on väga huvitav Hiina majanduses tänasel päeval. ma sõidan sinna selleks, et üles ehitada neid suhteid ja selleks ka, et kontrollida, ilma et ma jagaksin kellelegi mingisuguseid õpetusi, kõik meie partnerid, et nad, kõikidel meie partnerite pühendus oleks sarnane meie omaga ja et me suudaksime ellu viia riigipeade valitsusjuhtide otsused, olgu siis Londonis või Pittsburghis. härra Langen, on, on valdkondi, kus Ameerika Ühendriigid on meist ette jõudnud, nagu näiteks katteta müügi puhul. on valdkondi, kus meie oleme edasi jõudnud, ähm, tuletisinstrumentide turg on tohutu peame kinni pidama G kahekümne otsustest, et ei oleks ühtegi territooriumi, mida arukalt ei reguleeritaks. G kakskümmend rääkis nende toodete reguleerimisest, normali-, normaliseerimisest ning kompensatsioonikodade loomisest, mil-, läbi mille liiguvad need tuletistooted, neid on Euroopas küll juba olemas, kuid neid on ainult üks või kaks, läbi mille need tooted liiguvad seepärast see tendents tuleb ära muuta finantssektori huvides. ja härra Langen, selle aasta jooksul on oodata õigusloomelisi algatusi. härra Barnier mul ei ole tegelikult äh, lõplikku seisukohta selles osas, kas finantssektor peaks osalema kriisi ületamise kuludes, aga ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht, alguses ütlesite te, et eetilised, moraalsed meetmed on teie jaoks erilise tähtsusega ja mina selgelt toetan seda, kuna vabadust et eh, mida kasutatakse ilma vastutustundeta, siis on selliseid asju vaja reguleerida. ja ma arvan, et eh, on vaja tagada ka see, et finantssektor tuleks lähemale reaalmajandusele ja et seda finantssektori mahtu vähendataks. me ei soovi finantsturge, mis on kaotanud silmast kogu reaalsuse minu küsimus on selles, et kas te nende eetiliste põhimõtete läbisurumiseks ka mingeid ettepanekuid teete? Euh, ma arvan, et jah, kuulame ära äh, kõik osapooled, äh, kui te äh, usaldate mind, siis võtan ühendust nii finantssektori, pankadega, kindlustussektoriga, arvestades seisukohtade mitmekesisust liikmesriikides. me tahame CRD nelja kapitalinõude direktiivi number neli välja töötada mm, ja see peaks tõstma samuti kapitali kvaliteeti, see tuleb kindlaks määrata, ära otsustada, selleks, et võtta ennetusmeetmeid. me nimetame seda kaugelenägelikkuseks, ettenägelikkuseks. sellest saavad nii kodanikud kui ka maksumaksjad kasu seetõttu me, me peame nimetatud aruka regulatsiooni vastu võtma ja hakkan sellega tegelema oma mandaadi esimestest päevadest peale, kui ma selle töö saan. ja nüüd Astrid Lolling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 Lieber Michel Barnier, herzlich willkommen zurück. So... härra Barnier, tere tulemast tagasi. volinik, kellel on poliitiline nägemus, tahtmine liidri rolli asuda, õige inimene õigel kohal. parlament parlament äh, on võtnud sõna vastu või selle finantsturgude regulatsiooni vastu, integreerimise vastu, kas te kavatsete äh, integreerida need funktsioonid, kui parlament seda taotleb ja teiseks siin komisjonis tekib meil järjest rohkem tunne, et paljud Euroopa riigid võtavad äh, mingeid kohustusi alustavad äh, seadusandlikku tööd, olles võtnud juba eelnevalt kohustusi, kuidas me saame tagada, et parlament on äh, kaasatud nii Basel kahte kui G kahekümnesse sellesse seadusandlikusse äh, protsessi, kuidas me saame koostööd teha, kuidas teie seda näete? härra Kaaras ma juba ette tegelikult avaldasin teile tunnustust väga olulise töö eest, mis seal ees seisab kapitalinõuete direktiivi neljanda läbivaatamise puhul. järelevalve osas me pole sugugi veel jõudnud tee lõppu, nõukogu on oma seisukoha võtnud ja see ongi hea et mingi, et kokkulepe saavutati. me lähtume nüüd sellest ja praegu on käimas protsess, mis on teile tuttav, kus parlament annab oma lisaväärtuse. ja mina ei ütleks, et see, mida on öelnud praegune komisjon oma esialgses ettepanekus järelevalvajate siduva pädevuse kohta, oleks kuidagi muutunud. ma äh, toetan parlamenti Baseli rakendamisel. ma olen avatud äh, kohtumistele teiega ja soovin ka kohtuda teiste volinikega ja muide juba kohtumised on ka ette nähtud ja tulen annan teile aru siis pärast finantsteenuste kohta. ma ütleksin, et Euroopa Parlamendis ja teie komisjonis konkreetsemalt on ekspertteadmised ja tarkus, mida äh, peavad arvestama nii nõukogu kui komisjon härra Karassel ei ole täiendavat küsimust, nii et läheme edasi sotsiaaldemokraatide juurde ja härra Skinner. aitäh, äh, volinikukandidaat, ma olen veendunud, et te kindlasti mõistate tugeva konkurentsivõimelise ning äh, kindla finantssektori mm, järgi, olgu see siis Londonis või Frankfurdis, meil on mõnes mõttes kõige arenenum finantssektor ja G kakskümmend, nagu te just ütlesite, on öelnud, et meil peavad olema ranged regulatiivstandardid selleks, et saada hakkama eh, teatud kriisiolukordadega. Solventsus kaks tegelikult oli eh, või on väga heaks näiteks eh, ja just teenäitajaks, kuidas Euroopa peaks siin tegutsema. aga teie roll selle eh, ülesande rahvusvahelises mõõtmes, me tahaksime, ma tahaksin, et te räägiksite, kuidas eh, te räägiksite mm, sellest, kuidas eh, sarnaselt Solventsus kahele saaksime koos partneriga panna, partneritega panna, panna paika reeglid ja kas te nõustute, et kui meil äh, seda ekvivalentsust reeglites ei teki, et siis me kaotame oma konkurentsivõimes ja kuivõrd prioriteetne see teie jaoks on? Euh, härra Skinner, kõik siinviibijad teavad ja need, kes ei tea, neile ma ütleksin, et teie roll on olnud väga oluline Euroopa kindlustus järelevalveasutuse loomisel ning äh, te teate väga hästi, milline tähtsus on regulatsioonil kindlustussektoris. Äh, taaskord on meil tegemist äh, ülemaailmse kriisiga, enneolematuga ala kahekümne üheksandast aastast saadik. meie Euroopas teeme siin oma kodutööd aga samal ajal, härra Skinner, ma tean, see on teie jaoks tähtis, ka on meil üleatlandiline dialoog, meil on teised partnerid nagu Hiina. Hiina majandusvõimsust arvestades peame me tegema koostööd nendega, selleks et liikuda edasi samas rütmis. nagu ma ütlesin, see dialoog rahvusvahelisel tasandil on minu jaoks tähtis Ähm, raamatupidamise eeskirjad, usaldusnormid, sellest ei ole praegu võib-olla aega pikemalt rääkida. kui me tahame, et eeskirjad oleksid äh, toimivad, siis meil peavad olema, peab olema ühine lähenemine, ühised öö, ähm, alused, kui me vaatame Deutsche Banki näiteks, kui me vaatame öö, äh, sama panka Ameerika või Euroopa raamatupidamisstandardite valguses, siis me siis proportsioon on ühe ja ühe koma kahe vahel. me peame seega ühtse raamistiku paika panema selleks, et, et reeglid kehtiksid ühtsel viisil. räägi, juba oli juttu Solventsus kahe direktiivist. härra Skinner, ekvivalentsuse küsimused peavad tuginema eh, tugeval ja sõltumatul hindamisel Äh, see hindamine on võimalik meie ühises koostöös, et meil oleks sõltumatu hinnang. Um, nüüd äh, võttes kinni sellest viimasest asjast äh, seoses raamatu pidamisega, siis ma loodan, et te mängite ka täit rolli eh, transatlantilises eh, majandusnõukogus koos teiste kolleegidega. aga võib-olla oleks eh, hea, kui meil oleks midagi niisugust nagu õiglane väärtus, mis kaitseks nii hoiustajaid kui investoreid ja mitte ainult need pankade bilansid, mida me näeme. paari minutiga ei, ei saa siin turuväärtusest rääkida ma muide räägiksin turuväärtusest pigem kui õiglasest väärtusest, market value, mitte fair value. see ei ole päris sama minu jaoks. ma usun, et standardite osas meil peaks olema tasakaal. peame säilitama stabiilsust, hoidma ära volatiilsuse ohu ja samas peame teadma täpset väärtust, mis on ettevõttel mingil konkreetsel ajahetkel, ma pean tegema siin koostööd kõigi osapooltega selles küsimuses, kaasa arvatud härra Skinner ja teised parlamendiliikmed, kellel on siin anda oluline panus ja ma tuleksin tagasi vastastikuse küsimuse juurde. Euroopa on valinud avatuse, kuid ei tohi ka olla naiivne, ma ütleksin Thank you, sorry for my peering around. aitäh, ma otsisin meie järgmist sõnasaajat, härra Helga Troid. Saar, ik zou het even willen hebben over het verloningsbeleid. Het beloningsbeleid waar u... Suur tänu. Rahuliku kandidaat, tahaksin kõnelda kompenseerimispoliitikast. Te ütlesite, et boonuste süsteem arvutatakse välja lühiajalise tööpanuse põhjal ja sellel võiksid, on saatuslikud tagajärjed. selles suhtes on ka eetiline aspekt väga oluline. tahaksin teada, millised on teie kavatsused selles valdkonnas, kas te olete arvestanud ka kahe tuhande neljanda aasta soovitusi Te kirjalikes vastustes viitasite küll sellele, et teil on soov raport koostada, aga vahepeal on selgunud, et ettevõtted lähevad Euroopas sätestatud raamist palju kaugemale ja kuidas oleks võimalik sektoris siiski eetiline lähenemine tagada? ma kõnelesin Adam Smithist, aga ka, aga finantssektoris on ka teatud eetilisi tõekspidamisi vaja. tõsi see on, et, et suurte kompensatsioonide ja riski võtmise vahel on side ja e, e, suured palganumbrid muidugi äh, julgustavad veelgi suuremaid riske võtma teatud asutustes ja selleks, et kriisi ei tekiks, on vaja läbipaistvaid reegleid, mis äh, väldiks niisuguse lühinägelikkuse. meil on olemas teekaart, eurooplased on otsustanud äh, finantsstabiilsusnõukogu luua ja kapitalinõuete direktiiv kolm on töös, esimene lugemine toimub aga muide ma ei ole sugugi šokeeritud sellest, mis te ütlesite ja ma olen valmis vastutusele võtma äh, ka pangajuhte ja kui vaja, ka teistes sektoris, näiteks äh, äh, kindlustussektoris või siis alternatiivsete investeerimisfondide sektoris. Dank u wel voor uw antwoord uh,. Misschien heel kort een opvolgingsvraag uh,. Bent u het eens? suur tänu, üks lisaküsimus ka. kas te olete nõus, et selline eh, üle-euroopaline regulatsioon peaks kehtima mitte ainult finantssektorile, laiemas mõttes, vaid ka kõikidele ettevõtetele ja just börsil olevatele ettevõtetele. ma umbes selles vaimus vastasingi, rääkides pankadest, kindlustusettevõtetest, investeerimisfondidest ja alternatiivsetest investe-, investeerimisfondidest. jah, mu vastus on jah. ja nüüd härra Klints Alde nimel Schaden der Krise ist ja. Barnier. peamine kahju, mille kriis tekitas, seisneb selles, et paljud meie kodanikest on kaotanud usalduse turumajanduse ja meie finantssektori vastu. tulekahju on küll kustutatud, kuid samas on meil konkurentsimoonutused, me näeme esimesi märke taasriigistamisest ja protektsionismist. veelgi enam, tarbijatele jääb mulje, et need, kes tekitasid kriisi, on pääsenud puhta nahaga. Saksamaal lasti töölt äh, lahti kolmekümne aastase staažiga töötaja, kes võttis kaasa pool võileiba ja samas nende pankuritega me ei tee mitte midagi. mis siis ette võtta, mis siis ette võtta? kui seadustest kinni ei peeta, siis on selleks olemas kohtud kõikides liikmesriikides, kus inimestel tuleb aru anda ja ka karistust kanda vajadusel kui tegemist on seaduse mittetäitmisega. nüüd aga me räägime uuest äh, Euroopa seadusandlikust korpusest, et äh, kehtiksid eetikareeglid selles finantssektoris, mida ma kordan veel, meil on vaja meie majanduse jaoks, meil on vaja turge, kuid turud peavad olema jätkusuutliku ja õiglase majanduskasvu teenistuses Äh, ÜRO-s ütlesin ma ühel päeval, kui ma olin välisminister, just pärast president Bushi kõnet, ta rääkis turvalisemast maailmast ja mina ütlesin, turvaline maailm peab eelkõige olema õiglasem maailm. tänane maailm ei ole õiglane maailm. Pole midagi imestada, kui ta pole turvaline. ja meil on siin vastutus mina volinikuna, kui te olete nõus teie parlamendi liikmetena, peame vastu võtma õigusaktid selliselt, et maailm muutuks õiglasemaks. mitte selleks, et majandust nõrgestada, vastupidi, selleks, et majandus võiks olla jätkusuutlik. kuid kui puudub õiglus, eetika selles maailmas, kui me näeme summasid, millest meil siin juttu on olnud, siis äh, oodakem rahvaste mässu, või nende mõistmatust. mina võitlen õiglasema maailma eest ja ma tahaksin, et Euroopa juhiks seda maailma. meil ei tohiks olla illusioone. valdkond, milles me töötame ja mida puudutab teie töökava on äh, suurema osa inimeste jaoks täiesti arusaamatu. Nad mõistavad meie tööd üldiselt vähe ja me peame mõtlema selle peale, mida on võimalik teha lisaks selleks, et taastada inimeste usaldus ning julgustada neid uuesti Euroopat pooldama. veel üks küsimus. meil on äh, tarbija toodete organisatsioon Saksamaal, mis on äh, iseseisev riigi finantseerimises ning see ütleb inimestele siis, kas toote on head või halvad, kas sama võiks olla ka finantstoodete puhul? Te räägite siin toiduainetest, ma saan aru, Saksamaal? kõikidest toodetest? jah, toodete kvaliteedist, jah, meil kõikides liikmesriikides on olemas äh, haldusstruktuurid, uurimisinstituudid, kes kontrollivad äh, toodete kvaliteeti ja ohutust ja mina isiklikult äh, leian, et tuleb ähm, Euroopa turu piiridel olla väga ettevaatlik turule tulevate toodete suhtes, et nad tõesti peaks, täidaks toiduohutuse nõudeid või lihtsalt ohutusnõudeid või keskkonna või sotsiaalnõudeid nagu me need esitame omaenda tootjatele, mitte selleks, et ma oleksin protektsionist. finantstoodete puhul ma ise tegin selle, ise võrdlesin siin, vastates proua Lullingile, võrreldes äh, tavatooteid ja finantstooteid, väike- ja suurhoiustajad peavad olema kindlad nende toodete ohutuses, mida nad turult ostavad. ja see peab olema järelevalveinstitutsioonide töö kontrollida äh, liikmesriigi ja Euroopa Liidu tasandil nende toodete ohutust. Äh, härra Kiigold Roheliste nimel. Yes uh,, well I jah, mina tahaksin põhimõtteliselt äh, rõhutada seda, et siin komisjonis on meil väga tugev koostöövaim ja seetõttu tahaksin ma üle korrata kahte küsimust ja saada neile ka konkreetsed vastused. üks on selles, et kuidas te tahate tagada, et finantssektor tasub oma osa selleks, et katta tulevikus kulud. ma ei ole kuulnud mingit konkreetset vastust selle kohta ja teiseks, kuidas te kavatsete tagada, et tulevikus see parlament on algusest peale läbirääkimistes sees ja me ei taha siin käsitleda ainult dokumente, mis on juba mujal vastu võetud. nii et nende kahele küsimusele tahaksin ma konkreetseid vastuseid vastavalt nendele veendumustele, mida te väljendasite ja millega me nõustume. härra Kiigold sest meie kohtumine hakkab siin lõppema. ja kui olete nõus, siis jään teie käsutusse, et teha teiega koostööd, kohtuda koordinaatorite, komisjonide, raportööridega. Euroopa Komisjon selles olulises valdkonnas rakendab kõiki lepingujärgseid kohustusi kaasotsustamise, teavitamise vallas, hindamise vallas ning äh, loomulikult äh, on ka kolmepoolne kokkulepe, mille kallal president Barroso töötab institutsioonide vahel selleks, et veelgi lepingute kohaldamist tõhustada. konkreetsemaks ma enam minna ei saa. ning lisaks äh, õiguslikule raamistikule tahan ma lihtsalt teiega koostööd teha, teid teavitada, see on minu huvides. see saab olema minu huvides, sest äh, üldiselt ongi meil nüüd tegemist kaasotsustamisega Te ütlesite esiteks, et küsimus, mida mulle siiamaani polnud esitatud. Te küsisite, kuidas finantssektor, kes on kõige selle eest vastutav, kannab oma osa. mina rääkisin maksuideest tehingutele. härra Tobin oli esimene, kes sellega välja tuli, kes rääkis ähm, valuutakurssidest ja nende kõikumisest, teised rääkisid finantsvoogudest, kui me tõesti vaatame, missuguste summadega on tegemist, siis et eks siis mis on sellise maksu baasiks. ja teine küsimus oleks, et milleks seda kasutatakse. mõned liikmesriigid ütleksid, et äh, selle eest tuleb äh, korvata meie kulutusi, vähendada meie võlgu ja ka oma sõnavõtus ma ennast ütlesin, et mina pigem pooldaksin ütle, see on minu isiklik ja poliitiline arvamus, et äh, seda tuleks kasutada suurte väljakutsete lahendamiseks, võib-olla sellise maksu abil oleks me saavutanud Kopenhaagenis äh, tulemuse. Äh, me peaksime, võiksime mõelda keskkonna aspektidele, ma olen avatud sellistele lähenemistele. In the Teie administratsioonis, mille üle te ilmselt hakkate kontrolli teostama, on rida ekspertrühmi, kellel on tugev mõju erinevatele seadusandlikele aktidele ja seal ei ole esindatud äh, ametiühingud, tarbijaorganisatsioonid või kui, siis väga väikestes, väga suures vähemuses ja protokolle samas nendelt ekspertkohtumistelt ei avaldata, tulevikus ma tahaksin saada kindlust, et koosseisud oleksid tasakaalustatud ja et ka protokollid oleks täielikult avalikustatud oui.. Äh, administratsioon, äh, mida mul saab olema au juhtida, on väga kõrgetasemeline. ma olen kohtunud direkt-, direktoritega, üksuste juhatajatega ja ma saaksin olema väga uhke juhtida sellist administratsiooni. meil ei ole iseenesest tekkinud tarkust, selleks ongi meil vaja ekspertide komiteesid, selleks äh, on ka vajalik, et nad oleksid võimalikult sõltumatud ja võimalikult ähm, pädevad äh, lisaks siis meie poolt tehtavale tööle. Te mainisite olemasolevaid komiteesid. mis on vajalikud, et ma vastaksin teile jah positiivselt, tingimusel, et ma teaksin, milliste komiteedega on tegu. kolm tundi tagasi ütlesin ma osaleda siseturu ja kodanike, tarbijate, ettevõtete Äh, ametiühingute lepitamisel ja kokkusobitamisel. taht-, rääkisin äh, majandus- ja sotsiaalkomitee arvamusest, regioonide komitee arvamusest, nii et need on olulised aspektid. ja viimane, kuid samuti oluline Vicky Fordilt äh, konservatiivide ja reformistide nimel suur tänu, härra Barnier, eriti teie kommentaari eest, et finantssektor peaks olema majanduse teenistuses. mina ei taha elada läbi sellist äh, olukorda uuesti, kus globaalne majandus on finantssektori tegevuse tõttu kollapsi äärel. nii et äh, suur tänu ka lubaduste eest, mis puudutasid arukat äh, regulatsiooni alguses me mainisime, et meie töö algab sellest, et me peame tegelema viiekümne erineva õigusaktiga, mis puudutavad tuletisinstrumente, ebaõnnestumisi, kompensatsioone ja nii edasi. me peame suunama seadusandluse just sinna, kuhu, kus seda on vaja, aga mõistma ka, eh, milline on mõju ülejäänud majandusele. tihti kritiseeritakse, et me ei mõista neid mõjusid ja hetkel puudutab EIFM direktiivi või vabandust, tööandja pensionite direktiivi. ja seal on rahaliselt numbrid äärmiselt äh, suured ja kui me nüüd äh, mõistame ja toome välja nende direktiivide tegelikud mõjud, kas te siis oleksite nõus need tagasi komisjoni viima, nii et me saaksime alustada tööd nende kallal algusest peale koos? Euh, madame, l'objectif est de donner du meie eesmärk on muidugi kõigele sellele, mis me teeme, ka mõte anda, teostati tõhusalt. ma kavatsen uut etappi alustada, see ongi minu ülesanne, ma ei saa öelda, et ma seda nüüd, et, et, et, et seda vastutustunnet pole varem olnud, aga ma juba nimetasin teile, et äh, Euroopas on tuhat kuussada õigusakti, mis on koostatud selleks, et et meie siseturg funktsioneeriks ja äh, et meie ka, äh, meie finantsregulatsioon oleks tõhus. loomulikult on vaja täie läbipaistvusega parlamendi ees hinnata kõiki neid tekste. Jean Pauls andis mulle siin ühe kirja, härra Almunia vist saatis selle mulle. see on täiesti eh, juriidiline kohustus täita kõiki oma ülesandeid ja ma arvan, et eh, hoiustajad eh, ja või, äh, mitmesugused fondid, riskifondid, nad ei peaks kartma uusi õigusakte. minevikus nähtud läbipaistmatus on lubamatu. peab ikka teadma, millised on reeglid ja millised reeglid puudutavad finantssektori tööd. meil on aega me hakkame kasutada, kasutama seda, et parandada seadusakte, uusi välja töötama. ja kavatsen ka e, kogu õigustiku kvaliteeti hinnata koos teiega. tänan. aitäh! lubadused vaadata riskifondide direktiivi tahtmatuid kaasmõjusid on loomulikult abiks, sest me toetame seda seadusandlust, aga mitte tahtmatuid kaasmõjusid ja nende kaasmõjude osas tahaksin kuulda ka milline on nii-öelda meiepoolse esmaalgataja eelis Mm, finantssektori puhul ja kas see ei too lihtsalt kaasa seda, et äh, sektor lihtsalt liigub äh, geograafiliselt väljapoole Euroopa Liitu ja mõjutab meie majandust endiselt, kuid meile makse ei maksa? igaüks peab vastutama oma tegevuse eest. kui tööstuses viiakse ettevõtlus Euroopast välja maailma teise otsa, siis sellepärast, et äh, nõutakse ähm, aruandlust, läbipaistvust, vastutust, siis ma arvan, et tuleb siiski äh, vastutus võtta selle eest. finantssektor Londonis ja mujal ka peab mõistma, et äh, tema tema eelis on äh, tegutseda niisugusel mandril, kus on head reeglid äh, ja järelevalve selleks, et äh, kaitsta nimetatud sektorit kõikide vabustuste, riskide eest ja võib-olla ka vaenulikkuse eest, rahva mõistmatuse eest. me töötame selle aruka regulatsiooni kallal, mul ei ole siin, mul ei ole mingit soovi provotseerida selle sektori nõrgendamist, aga me kavatseme sektorit reformida ja teeme seda arukalt. tänan. Uh, the... suur tänu, sellega oleme küsimustega lõpule jõudnud ja nüüd uh, minu roll on öelda, et uh, komis-, volinikukandidaatide äh, hindamine, siis selle järgmine sessioon mm, toimub täna õhtul kell kaheksa ruumis viis kuu kaks ja jätkub siis homme hommikul ja nüüd annan sõna ka Malcolmile, et tema saaks oma halduslikud teadaanded teha. kas härra Barnier soovib äh, esitada kokkuvõtva seisukoha, me oleme nüüd kümme minutit ähm, üle aja, aga võib-olla üks minut siiski, hoolimata pikast sissejuhatavast sõnavõtust. proua esinaine, mul on siin väga tore teie seas olla ja võin siia jääda veel kauemakski. kui lubate, tahaksin teid kõigepealt lihtsalt tänada, äh, proua esinaine, härra esimees, teie vastuvõtu eest Teie ise, proua Bowles, rääkisite kvaliteetsest reguleerimisest, mit-, õigu-, õigusloomest, mitte lihtsalt õigusloome enda pärast. me peame vastu võtma õigusakte selleks, pärast et meil on nende järele vajadus. ma kavatsen palju tegutseda koha peal nii, nii selles sektoris, mida teid puudutab, kui ehk siis Euroopa siseturul kord nädalas, ma loodan, et äh, mul on võimalik külastada pealinnu, kohtuda rahvusparlamentidega, ka siduda teid nende külastustega, kaasata majandus- ja sotsiaalpartnerid. nii et kui te olete nõus ja, ja ma tänan teid juba ette usalduse eest, kui te mulle seda osutate, minu sooviks on lepitada kodanikud siseturuga kõikides selle mõõdetes, kaasa arvatud finantsteenused. suur tänu! Uh, daamid ja härrad, olles koosoleku avanud, äh, pean nüüd ka selle lõpetama ja terve rida IMCO kolleege on siin olnud kogu kuulamise jooksul, tahaksin tänada ka Sharon Bowlesi lähedase koostöö eest ja eriti tänada Michel Barnier tema väga ülevaatlike vastuste eest ja mm, oma komisjoni liikmetele tahaksin öelda, et me kohtume kell kaheksa siin kõrvalruumis neli kuu ühes, tänan ka tõlke ja soovin teile meeldivat õhtut, aitäh!